Ehm, sees eh, vastab täpselt sellele mandaadile, mis parlament andis eh, komisjonidele. Äh, ma kuulsin teie märkust. Te informeerisite sellest juba ka eelnevalt ja ma leian, et tagasiulatuvalt seda asja muuta ei ole vastavalt kodukorrale võimalik, ma loodan, et te saate sellest aru ma tahaksin rõhutada, et artikli ükssada üheksakümmend üks tõlgendus on ühetähenduslik. nii poliitikas kui ka inimeste elus on tegelikult nii, et tagasiulatuvalt ei saa enam midagi muuta, mul on siiralt kahju. jõuame esimese päevakorrapunkti juurde, see puudutab ühist arutelu äh, mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite teemal. mitmeaastase finantsraamistiku vaheraporti öö, tutvustavad raportöörid, enne kui ma ka neile sõna annan, tahaksin öelda omalt poolt, et viimase kuue-seitsme kuu jooksul on mul olnud võimalus korduvalt suhelda meie äh, kontaktrühmaga, kes esindab Euroopa Parlamenti mitmepoolsetel läbirääkimistel. olen selle töögrupi juht, lähtudes oma ametiülesannetest ja ma tahaksin täiskogu ees tõstatada, eh, rõhutada, et eh, see töörühm on töötanud erakordselt edukalt ja eh, need läbirääkimised, mis muuhulgas härra Pööge ja Kalfin on pidanud üldnõukoguga, on peetud väga kõrgel tasemel samuti on selles töös sisuliselt osalenud äh, majanduskomisjoni koordinaatorid. Nende töö on olnud äh, kompetentne, äh, kollegiaalne ja iseloomustab meie kõrget koda kui kvaliteetset vestlus- ja läbirääkimispartnerid, selle peale me võime tõepoolest uhked olla nende inimeste töö on äh, tõepoolest olnud suurepärane ja siinkohal tahaksingi selle äh, tööd kõigi ees väärtustada. tervitan, et härra Mavrojanis äh, ja härra Levandovski osalevad meie arutelus. tere tulemast, daamid ja härrad kõigepealt annan sõna vaheraporti autori härra Pöögele, härra Pööge, palun. härra president, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki kolleege läbirääkimiste tiimi, tiimis ja ka ALDE kolleegi äh, andke andeks, katkestab esimees, ma jätsin ühe kohutava asja tegin sa, sain hakkama kohutava patuga, tahaksin tänada ka härra Pööget nende läbirääkimiste pidamise eest. härra Pööge jätkab. jah, meie töös ei ole pisiasju seetõttu tervitan sõnaselgelt seda, kuidas teie kui selle äh, maja, äh, selle kõrge koja president olete äh, osalenud sellise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel, tehes seda soliidselt ja ka siis äh, kaasa rääkides, kui teie seisukohad ei ühti ülejäänute seisukohtadega. Äh, mina koos kolleeg Kalfiniga valmistasime ette mitmeaastase finantsraamistiku vaheraporti, tegime seda erikomisjoni äh, ka koostöös, mida juhtis proua Juta Haug. tahaksin siinkohal rõhutada, et olen tänulik endisele ja praegusele parlamendi presidendile me tegelikult äh, saime äh, üldnõukogus läbirääkimisteks selge mandaadi, äh, tõsise toetuse ja nii meil õnnestus viia täiendavalt üldnõukoguga läbi mitteformaalne kohtumine. see näitas seda, et me saavutame edu, kui me senisest süvenda-, süvendatumalt koostööd teeme kuid loomulikult eh, läbirääkimised ise ei garanteeri veel automaatselt mingeid tulemusi. kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis me ei räägi ainult mingitest maagilistest arvamustest, me töötame tõsiselt eh, globaliseerumisega toimetulemise raames koos eh, selle kõrge koja komisjonidega loomulikult on tegemist finantsraamistikus arvudega, nende arvude taga peitub sisu, see on erakordselt oluline mitmeaastase finantsraamistiku menetlemise seisukohalt, et need arvud vastaksid vajadustele samas on vaja saavutada Euroopa eelarve ühtsus, nii nagu seda sätestab juba Rooma leping. samas, kui me räägime maagilistest arvudest, Äh, ja äh, siis äh, me ei saa rääkida sellest, et ühtekuuluvuse ja põllumajanduspoliitikas peaks jääma kõik nii nagu seni. mu daamid ja härrad, seda ei saa majanduskriisi piir-, perioodil nimetada sisuliseks tööks, sisuliseks tegevuseks tööhõive parandamise vallas. me peame endalt igal juhul küsima, millised on meie poliitilised prioriteedid, mida me soovime saavutada Pole ju ometi võimalik, et need edusammud, mida me oleme saavutanud Erasmuse raames, et nüüd selles valdkonnas äh, me kavatseme läbi viia äh, kärpeid selleks, et eraldada vahendeid ühtekuuluvusfondi või põllumajanduspoliitikale. ei ole ometi võimalik, et kui me räägime teadus- ja arengustööst ja selle edendamisest, äh, sii- ja püüame saavutada Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärki, et siis selle valdkonnas vahendeid äh, ähm, kärbitakse, ei ole võimalik, et püstitame endale kõrgeid rahvusvahelise koostöö ja abi eesmärke, samas aga ei pea äh, kinni vastu võetud null koma seitsme protsendi määrast meil on äh, äh, senisest enam vaja pöörata tähelepanu kulu, kulutuste kvaliteedile äh, me ja vastu võetud programmide juhtimisele ja elluviimisele, nende haldamisele. samaaegselt rõhutame aga ka seda, et niisugused programmid nagu Euroopa ühendamise rahastu või elukestev õpe on ei, ei saa olla programmid, mis võiksid jääda meie tähelepanu alt kõrvale loomulikult tuleb kõige selle vallas rakendada, lahendada, vastata küsimusele, millised programmid tuleb ellu viia lähimusprintsiibist lähtudes ja millised on Euroopa Liidu ühised projektid. muuhulgas puudutab see Euroopa Liidu välistusteenistuse arendamist ja samas Euroopa Liidu liikmesriikide arvukat Äh, saatkondade hulka äh, äh, kolmandates riikides. meie analüüside põhjal soovime sõlmida lepinguid, mis väljuvad nendest raamidest, mille komisjon on meile, meile kehtestanud meil on tarvis äh, auahneid ülemmäärasi äh,. me ei saa lähtuda sellest, ülemmäärad külmutatakse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tasemel. samas on tarvis säilitada tasakaalu adekvaatsete keerukate äh, numbrite Äh, äh, ja samas ka omavahendite äh, vahel, nii nagu sellest, sellest on rääkinud ka järgmine raportöör Tehe, Tehään oma käibemaksupõhiste omavahendite raportis. meil on tarvis vaadelda sellest lähtuvalt, kuidas on võimalik adekvaatselt vähendada liikmesriikide makseid Euroopa Liidu eelarvesse. nüüd, kui me räägime eurost, siis me peame arvestama, et euro ei ole mingi erand, vaid euro on eh, reegel, me peame lähtuma sellest, et kui me nüüd sisse viime eh, Euroopa eh, ühendamise rahastu mm, kokku öö, ehm, Äh, tehingumaksudest äh, saadavate summadega, siis me peame olema võimelised tegutsema sujuvalt ja läbirääkimiste käigus saavutama eesmärgid, mille oleme endale ise seadnud, aitäh! aitäh, härra Pööge! mul oleks väga hea Ehm, ma tahaksin, et ütleksid oma fraktsioonis, kui palju ma teile siiski siin sõna andsin suuremeelselt. Äh. härra Kalfin, suur tänu, president, volinikud, minister. ma tahaksin teile öelda, et Euroopa Parlamendi vaheraport eh, MFF-i kohal ei oma väikeses trükis osasid me ütlesime selgelt välja kõike seda, mida me soovisime nõukogule praegusel etapil öelda ja selle raporti ülesanne on samuti selge. teavitada nõukogud, sest riigipead ja valitsusjuhid saavad kokku novembri lõpus ja enne, kui Hanno Vandrup alustab läbirääkimisi liikmesriikidega, eh, välja öelda, milline on parlamendi seisukoht järgmise finantsraamistiku kohta, kuna alusleping ütleb, Euroopa Nõukogu saab vastu võtta otsuse ainult siis, kui ta on saanud Euroopa Parlamendi poolse nõusoleku, selleks et kaasa aidata läbirääkimistele nõukogus, selleks et juba eelnevalt teavitada parlamendi seisukohast, oleme selle aruande valmistanud ja me loodame, et see saab täna ka suure häälteenamuse toetuse. see raport on väga selge, järjepidev ja äh, loob väga suure toetuse kõikidele seisukohtadele eh, eh, järgmiseks kahe aastaks MFF-i teemal. me oleme töötanud eh, nii suure allkomisjonis nagu härra Böge mainis, me oleme võtnud parlamendis mitmeid resolutsioone vastu ja oleme saavutanud fraktsioonide ülese üksmeele järgmiste eelarve põhimõtete üle ja see on vahend, mitte lihtsalt raamatupidamislik ettevõtmine, see on instrument, mis aitab meil aluslepingute eesmärke täita ja muuta Euroopa Liit äh, elujõuliseks. ma tahan tänada komisjoni, eriti asepresidenti Šefčovitši ja Levandovskit ja Küprost eesistujana, nagu ka eelmisi äh, eesistujaid, kes on teinud suurepärast tööd selle nimel, et kaasata parlament äh, Äh, kaasotsustus nõukogus ja meil oli võimalus oma arvamust väga selgelt välja öelda. ja suur tänu ka Euroopa Parlamendi presidendile ja kõikidele kolleegidele, kes on selle teemaga töötanud, kuna tegemist on küsimusega, mis ühendab meie äh, jõudusid ja muudab meie hääle tugevamaks. ma tahaksin lühidalt kommenteerida eelarvega seotud nelja küsimust, kõigepealt eelarve suurus alustuseks tahan öelda, et komisjoni ettepanek ei ole piisav selleks, et rahastada kõiki neid poliitilisi ambitsioone, mis Euroopa Liit on endale seadnud ja see on selge. me peame olema teadlikud, et eh, MFF-i jaoks ette nähtud menetlus eh, leiab aset väga teistsuguses kontekstis. meil on kaks väljakutset, usaldus Euroopa Liidu vastu ja Euroopa Liidu suutlikkus lahendada probleeme äh, ning vajadus äh, läbi viia äh, kärpeid ja äh, fiskaalkonsolideerimist liikmesriikide tasandil. kuid milline on Euroopa Liidu eelarve ülesanne? mitte tekitada puudujääki. see tähendas, et kõiki ettevõtteid konsolideerida rahvusriikide eelarved ei pea vastu Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Liidu eelarve teeb seda, mida äh, liikmesriikide eelarve ei suuda nendel rasketel aegadel teha, see on investeeringutele suudetud eelarve. see teeb kõike seda, mida liikmesriikide eelarved ei suuda teha äh, piirangute tõttu. ja teiseks, kui me räägime usaldusest Euroopa Liidu vastu äh,, siis äh, ka sellel eelarvel on oma tähendus, äh, see loob teatud võimendava efekti, kuna ta suunab täiendavaid summasid investeeringuteks liikmesriikidele. üheksakümmend neli protsenti eelarvest läheb tagasi liikmesriikidesse ja ta peab ligi meeletama mitmeid kordi rohkem investeeringuid, sest kui me kärbime Euroopa Liidu eelarvet, see tähendab ka suuri kärpeid äh, liikmesriikide piirkondlikele põllumajandus, konkurentsipoliitikatele ja see peab olema selge, kui me räägime eelarve suurusest väga sageli me oleme kuulnud valitsus eh, esindajatelt, et kodanikud ei nõustu kõrgema eelarvega. me peame aga nende tähelepanu juhtima sellele, et meil on samad valijad ja kodanikud loodavad Euroopa Liidu institutsioonidelt ja siseriiklikelt institutsioonidelt, et nad ühendavad oma jõud ja pakuvad välja sellise mehhanismi, mis võimaldab meil väljuda majanduskriisist, luua töökohti ja majanduskasvu ja kasutab kõiki vahendeid nii riiklikul kui ka ühenduse tasandil. seega ma ei vastandaks äh, riiklikke institutsioone ühenduse institutsioonidel, meil on ühised huvid, me töötame Euroopa Liidu kodanike heaks ja kui mõni valitsus äh, peab tagasi pöörduma põhiküsimuse juurde, kas meil on vaja rohkem Euroopat, kas me saame Euroopa tasandil midagi paremini teha kui riiklikul tasemel, kas meil on võimalik seada ühiseid eesmärke ja neid täita, siis me oleme valmis tagasi minema sellesse debatti, kui mõned valitsused ei ole veel selgusele jõudnud. härra Pöögi mainis ka eelarve paindlikkust äh, Äh, ähm, kui me räägime kärbetest eelarvetest, siis see ei ole õige tehniline vahend. see tähendab ressursside kasutamist kõige efektiivsemal viisil, selleks et saavutada seatud eesmärgid. paar sõna ka eelarve sisu ja prioriteetide kohta meil on traditsioonilised poliitikavaldkonnad, kuid me peame tagama ka selle, et järgmise seitse aasta jooksul Euroopa Liidu eelarve aitab kaasa majanduskasvu loomisele ja töökohtade loomisele kõikjal Euroopas. ja see ongi Euroopa eelarve funktsioon. me oleme valmis arvestama kõiki neid mõtteid, mis aitavad kaasa mm, parema kulutuste loomisele, kuid me vajame seda eelarvet selleks, et luua majanduskasvu ja töökohti, eriti noorte jaoks ja me oleme korduvalt kuulnud, eh, et ka Euroopa Komisjoni president on selles kojas maininud tööd, noorte tööpuudust. ja lõpetuseks paar sõna ka menetluse kohta. ma tahtsin täiskogul välja öelda seda, mida me oleme mitmeid kordi väljendanud ka eesistujatele MFF näeb ette kahte menetlust, nõusoleku menetlust MFF-iga seotud küsimuste ja kaasotsustusmenetluse Äh, ligi seitsmekümne äh, õigusliku aluse dokumendi jaoks me ei soovi, et nõukogu võtab otsuseid kaasotsustuse alusel, mis ku-, on õigusega kuulub parlamendile. me nõuame, et äh, peetakse korralikke läbirääkimisi liikmesriikidega ja nõukoguga kõikides nendes küsimustes ja dokumentides, tänan. aitäh, härra Kalfin. ka teile tahaks öelda sama, mida härra Pöögele aja osas. nüüd annan sõna kolleeg Lamassuurile. suur tänu, härra president ja suur tänu nende südamlike tänusõnade eest, mille meie delegatsioonile esitasite. härra president, härrad volinikud, lisaks sellele, mida on öelnud meie raportöörid, tahaksin rõhutada kahte parlamendi jaoks väga olulist asja. kõigepealt parlament ei kiida heaks mitmeaastast finantsraamistikku, kui sellega ei kaasne omavahendite äh, poliitilist kokkulepet see on meie jaoks väga oluline, äh, tuleb sisse tuua korrektsioonimeetod, äh, uute omavahendite küsimus ja tuleb ka konkreetselt panna paika kalender nende jaoks. ilmselge on see, miks seda tuleb teha. mitte ükski demokraat ei saa praegu toetada Euroopa eelarve tänast äh, rahastamist. see on, see süsteem läheb vastu õiglusele praegune iga-aastane otsustusmenetlus ei võta absoluutselt arvesse poliitilisi arutelusid ega ka meie koja poliitilist järelevalveõigust. mitte keegi meist ei suuda oma valijatele praegu selgitada, kuidas eh, nende panus välja arvutatakse Euroopa Liidu eelarvesse veel pooleteist aastat tagasi me pidasime omavahendite küsimust äh, täiesti utoopiliseks, aga praegu arvestades äh, status quo, äh, et ähm, oleme midagi siiski saavutanud ja selle eest tuleb tänada Küprost kui eesistujana. aga töö ei ole veel pihta hakanud, tegelikult Äh, üleüldise kokkuleppe saavutamiseks on veel väga palju ära teha ja see tuleks ju saavutada juba kuu aja pärast, see otsus. nüüd teine asi, eelarve ühtsus, meie jaoks on see väga oluline. eelmisel nädalal andis ülemkogu Van Rompuyle, ülemkogu eesistujale mandaadi konkreetseks kujundada äh, euroala äh, reform äh, ja öeldi, et see ei ole absoluutselt kuidagi seotud Euroopa Liidu eelarvealaste aruteludega. ma tahaksin siiski öelda, jah, meie jaoks äh, on need kaks asja täiesti omavahel seotud, see uus mandaat sekkub konkreetselt praegustesse eelarve aruteludesse, räägitakse ju mõlema puhul ühest ja samast asjast, kulutustest Äh, räägitakse sellest, et tuleb anda lisatoetust nendele riikidele, kes kannatavad eelarvete konsolideerumise negatiivsete tagajärgede all. Äh, me räägime Ühtekuuluvusfondist, me räägime Üleilmastumise fondist, me räägime sissetulekust. kui selle uue fondi vahendid tulevad liikmesriikide taskust, siis on täiesti selge, et need riigid, kes finantseerivad seda fondi, teevad seda selleks, et külmutada või vähendada praegu oma sissemakseid Euroopa Liidu eelarvesse. ja kui me nüüd mõtleme nendesse omavahenditesse, mis jällegi otseselt sellest on puudutatud, on selge see, et meil on neid vaja selleks, et meie eelarvet äh, toetada. ja nüüd äh, konkreetne ajakava. jah, räägitakse palju, et see on kõik tulevikumuusika, jah võib-olla tõesti esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist midagi selles osas ei muutu, kuid ma arvan, et võlakriisi ajal äh, ei saa ülemkogu küll langetada otsuseid äh,, mis äh, kehtivad ainult kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. Nad ei saavuta otsuseid, mis mõjutavad negatiivselt meie järgi tulevaid põlvesid seega Euroopa Parlament ei anna oma toetust mitmeaastasele finantsraamistikule, kui ei ole meil tagatusi, et kõik need fondid, äh, mida luuakse selleks, et Euroopa solidaarsust toestada, on ähm, kaasatud ühenduse eelarvemenetlusse. see on põhimõtteline eelarveühenduse alus. igasugused lisaeelarved, lisatabelid Äh, on võimalikud äh, rahade suunamine konkreetsetesse poliitikavaldkondadesse ka, aga ei ole vastuvõetav, et äh, see üks protsent jääbki kivisse raiutuks ja et mitte midagi ei saa teha lisavajaduste rahuldamiseks, kui ainult võtta vastu valitsuste vaheline kokkulepe, jättes parlament nendest aruteludest välja, aitäh aitäh, kolleeg Lamassuur. nõukogu nimel saab sõna minister Mavrojannis, palun. tänu, president. tere hommikust kõikidele. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud eelarvekomisjoni esimees, lugupeetud raportöörid, asepresident Šefkovitš, volinik Levandovski, daamid ja härrad lubage kõigepealt tänada teid kutse eest osaleda äh, sellel olulisel arutelul. me teame kõik, äh, kui suure tähtsusega see on äh, panna kokku õige tulevane mitmeaastane finantsraamistik. nõukogu pöörab väga suurt tähelepanu selle kokkuleppe õigeaegsele sõlmimisele, sest seeläbi antakse Euroopa Liidule vahendeid ja võimaluse ellu viia oma poliitika ja ajastamine on kriitilise tähtsusega ja samuti on ka kvaliteet kriitilise tähtsusega. me igati tervitame tihedat koostööd selles küsimuses parlamendiga. ma olen eriti tänulik härra Alain Lamassuurile ja kahele kaasraportöörile selle dokumendi eest, Raimond Böögele ja Valo Kalfinile, kes on pühendunud sellele teemale äh, ja on üles näidanud otsusekindlust ja meelekindlust selleks, et saavutada tulemus, mis on vastuvõetav mõlemale institutsioonile. Küpros eesistujana pöörab erilist tähelepanu sellele, et jätkata regulaarsete kohtumiste tava ja me peame sellest kinni ka edaspidi, kuni jõuame kokkuleppeni. ma samuti tahan tänada härra Jean-Luc Dehani ja härra Jensenit eh, eh, Äh, tulude poolel tehtud tööst. Küpros eesistujana teeb tihedat koostööd ka Euroopa Ülemkogu presidendiga Eh, sel määral eh, meil eh, see teema liigub juba kõrgemale tasandile, valitsusjuhtide riigipeade tasemele. viimaste aastate jooksul Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on teinud olulisi sammusid selleks, et reageerida väljakutsetele, mis on tekkinud seoses majandus- ja finantskriisiga. heites pilgu tulevikku, siis järgmine MMF peab tagama selle, et Euroopa Liidu eelarve on suunatud sellele, et tuua Euroopa Liit jätkusuutlikult kriisist välja me oleme kõik üksmeelel selles, et Euroopa Liidu eelarve peab olema katalüsaatorina, aidates kaasa töökohtade loomisele kõikjal Euroopal, eh, selleks et eh, paremini investeerida eh, kapitali ja inimkapitali ja tulevane finantsraamistiku eraldatud kulutused tuleb aktiviseerida selleks, et toetada majanduskasvu, tööhõive äh, paranemist, konkurentsivõimet äh, kooskõlas strateegia kaks tuhat kakskümmend. samal ajal me oleme kõik teadlikud nendest piirangutest äh,, mida me peame oma töös arvestama. ajal, kui on oluline eelarvedistsipliin, on tähtis, et tulevane MFF peegeldab ka seda fiskaalkonsolideerimist, mida liikmesriigid on ette võtnud selleks, et äh, tuua oma eelarve puudujääk jätkusuutlikule tasemele. me peame tagama, et iga kulutatud euro loob Euroopas lisandväärtust ja et erilist tähelepanu pööratakse tulevases MFF-is kulutuste kvaliteedile töö äh, edeneb hästi. Te olete näinud äh, meie läbirääkimiste äh, uuendatud versiooni, mille me töötasime välja ülemkogu jaoks septembris. meil on toimunud arutelud ka möödunud nädalal üldasjade nõukogus Luksemburgis arutelud sel teemal ja tehtud tööd hindasid teie esindajad seal väga kõrgelt. selle nädala lõpus me esitame teile äh, läbi vaadatud versiooni ja see esindab seda üleüldist lähenemist ja sisaldab ka mitmesuguseid arvandmeid, mis on seotud nende ettepanekutega, mis on seotud erinevate kulutuste rubriikidega rääkides kõikidest ressurssidest, siis eesistuja eile avaldas mitteametliku dokumendi, mille eesmärk on aktiviseerida arutelu Äh, eriti tundlikes küsimustes, mis puudutab äh, korrigeerimist. arutelud jätkuvad ka nõukogus ja seetõttu praegusel hetkel ma ei saa teile esitada selgemat ülevaadet selle kohta, kuidas arutelu MFF-i ja omavahendite üle edasi areneb. Küpros eesistujana on jätkuvalt kindel, et koos parlamendiga me suudame varsti visandada suurema kindlusega selle kokkuleppe piirid. nagu te teate, Euroopa Ülemkogu president äh, kutsub kokku e-, eriülemkogu kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal novembril Ah, vabandust, kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril ja äh, on kuulutanud välja, et ta on valmis seda pikendama, kui selleks tekib vajadus. Küpros eesistujana igati jagab seda eesmärki ja seda silmas pidades me jätkame intensiivset koostööd kõikide liikmesriikidega ja ka teiega äh, kuni novembris toimuva ülemkoguni. Äh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, me oleme tähelepanelikult jälginud teie arutelude käiku Rainer Bööge ja Ivan Kailfini poolt koostatud vaheraporti üle, mida te täna hiljem hääletate. ma tahan tänada neid mõlemaid tehtud tööst selle raportiga. see sisaldab äh, terve rida olulisi aspekte, äh, millel me juhime ka liikmesriikide tähelepanu. sama kehtib ka tulude poole kohta ja omavahendite poole kohta Äh, ähm, Ann Jenseni ja härra Dehani raport. ka mina tahan neid tänada äh, suurepäraselt läbi viidud töö eest ja suurepärase koostöö eest. ja me loodame, et see jätkub edaspidi äh, ka sellel kõrgel koostööl tasandil president Lamassooriga ja kogu Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskonnaga. ma tahaksin kasutada täna võim-, tänast võimalust, et teid isiklikult tänada, härra president Martin Schulz teie isikliku osalemise eest ja abi eest ja veelgi enam teie tõsise pühendumise eest sellele, et Euroopa Liit saaks kõige tähtsama vahendi, mis meie kätes on, selleks, et täita meie ambitsioone majanduskasvu ja töökohtade loomisel noore põlvkonna jaoks, et kõik me Äh, saaksime kinni pidada põlvkondadevahelise lepingu sätetes. selleks, et saavutada MFF-i parim tulemus Euroopa ühise hüve jaoks, ei ole mitte ainult äh, Küprose kui eesistujariigi prioriteet, see on meie ühine ettevõtmine, millesse on kaasatud nii parlament, nõukogu kui ka ülemkogu pärast Nobeli rahapreemia andmist Euroopa Liidule peame me veelgi enam näitama Euroopa kodanikele, et me suudame ühendada oma jõud Euroopa projekti põhilise osa ümber ja et me teeme kõik endast sõltuva äh, selle nimel, et Euroopa Liit oleks asjakohasem ja tõestamaks seda, et Euroopa Liit on osa lahendusest, äh, mis pakub kõikidele Euroopa kodanikele parima tuleviku ja ootan huviga teie seisukohti selles küsimuses. suur tänu, president! suur aitäh, härra Mavrojanis! komisjoni nimel saab sõna volinik Šefčovitš. suur tänu, härra president, äh, härra Andreas, äh, rahvasaadikud, me tahame äh, omalt poolt kasutada ära vastus, võimalust vastata Euroopa Parlamendi vaheraportile mitmeaastase finantsraamistiku osas, ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et see küsimus on praegu nii parlamendis, ülemkogus kui ka komisjonis kindlasti meie mandaadi äh, aja kõige olulisem otsus, me saadame selge sõnumi välja sellega maailmale, et kas me oleme valmis täitma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, kui meil on, kas meil on selleks piisavalt vahendeid ja kas me suudame täita oma rolli rahvusvahelisel areenil me kõik ilmselt teame ka seda, et äh, esimest korda arutatakse praegu mitmeaastast finantsraamistikku uute aluslepingute all ja mina ja Jaanus oleme mõlemad toetanud parlamendi selget tahet oma õiguseid täies mahus äh, rakendada ja ma tahaksin nii Taanit kui ka Küprost eesistujatena tänada selle eest, et nad on nii hea raamistiku äh, kokku pannud koos komisjoni ja parlamendi läbirääkimiste meeskonnaga ja ma arvan, et viimane amet, mitteametlik kohtumine enne üldasjade nõukogu oli väga oluline selles osas. nagu te teate, üldasjade nõukogu on see koht, kus toimuvad arutelud mitmeaastase finantsraamistiku üle ja koos Janusega kaitseme me seal komisjoni ettepanekuid, aga oleme ka näinud seda, et kogu protsessis on Euroopa Parlament olnud väga aktiivselt osalemas. me va-, vaatasime väga pingsalt läbi teie vaheraporti ja oleme teiega selles mõttes nõus, et äh, lähtepunktiks peab olema see, et tegemist on investeeringute eelarvega me peame seda asja rõhutama mitu korda, sest teinekord läheb läbirääkimistel see sõnum kaduma ja aruteludes Euroopas täpselt samamoodi ja ma arvan, et meie eest räägib väga tugevalt üks argument. nimelt Euroopa Nõukogugi on aru saanud sellest, kui oluline on Euroopa äh, eelarve katalüsaatori roll äh, majanduskasvu ja töökohtade loomisel ja ütlesid seda juba juulis ja nüüd tahaksin mõnele asjale veel tähelepanu pöörata, enne kui annan sõna üle härra Levandovskile, kes juhib kogu eelarvealast arutelu komisjonis, kõigepealt mis puudutab äh, eelarve mahtu ma arvan, et me oleme väga veendunud, et meie ettepanek, et ähm, eelarve suurus peaks olema üks koma null kaheksa protsenti RKT-st, on äh, täiesti õige summa, see aitab meile meie poliitikaid ellu viia, sealhulgas ka ühtekuuluvuspoliitikat ja aitab kindlasti meil liikuda palju kiiremini Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia prioriteetide täitmise poole. me hindame kõrgelt seda, et väga palju pöörab parlament tähelepanu äh, Euroopa Euroopa vahendite kasutamise kvaliteedile. meie tahaksime näha tõesti mitte kvantitatiivset hüpet, vaid kvalitatiivset hüpet Euroopa vahendite kasutamisel. me tahame seda, et Euroopa eelarvet täidetakse tõhusalt. nüüd makromajanduslike tingimuste seadmine ma äh, märgin ära selle, et vaheraportis võetakse negatiivne seisukoht komisjoni ettepaneku suhte. me ei tahaks äh, küll komisjoni poolt öelda, et need on mingisugused pealesurutud meetmed, vaid pigem meie vahend, meie suutlikkuse suurendamiseks äh, sisse toodud vahendid, me ei taha mitte kedagi karistada. eesmärgiks on tagada see, et väärtuslikku kapitali kasutatakse väga konkreetsete ja riigi riigipõhiste suuniste täitmiseks. Ehm, vaheraportis viidatakse ka halduskuludele, ma kinnitan et, et viis protsenti eh, tööjõu kokkukulu on väga suur pingutus meile järgmise Äh, eelarveperioodi ajal, äh, kõik institutsioonid peavad selle eesmärgi täitmisesse panustama kriisi ajal. ja kõik me siin kojas oleme täna kindlasti veendunud, et otsus tuleb langetada mitmeaastase finantsraamistiku üle veel enne aasta lõppu, selleks et kaks tuhat neliteist esimesest jaanuarist see ühendus saaks toimida tõhusalt. suur tänu, härra Šefčovitš, järgmisena saab sõna härra Levandovski. Äh, härra president, austatud parlamendisaadikud, austatud härra minister ja tahaksin siis jätkata ja läheksin omavahendite teema juurde ja kõigepealt suur tänu teile, Euroopa Parlament, et te andsite tõuke eh, omavahendite reformiks ja sellealasteks aruteludeks ja eh, ka varem on Euroopa Parlament oma resolutsioonidega asjad pannud kiiresti liikuma ja suur tänu härra Lamassuurile, kes taas kord eh, käivitas selle palli, et hakata äh, Äh, meie sissetulekuid reformima ja ma arvan, et te olete kindlasti kõige olulisem äh, inimene meie sissetulekute puhul ja teie vaheraportis on selgelt äh, kirjas üks jõuline sõnum, nimelt et eelarve peab jääma ühtseks. ühtsust võib mõista küll erinevalt, oluline on aga selles see, et Euroopa Parlamendi ühtsus tähendab seda, et äh, kulud ja tulud täiendavad teineteist, nad peaksid üksteist jõustama, mitte äh, teineteisele jalgu jääma. ja seega äh, me arvame täpselt samamoodi, nii nagu ka teie, praeguste puudujääkide kohta ja võimalike ravimite kohta ja komisjon äh, arvab, et äh, finantstehingu maksu osas äh, tuleks toetada mm, ju, äh, süvendatud koostööd, nii et praegu on pall siis teiste värava poolel ja tuleks siin saavutada siis mingisugune edasiminek. ja nüüd veel sissetulekutest lõpetuseks. loomulikult kui näiteks Londonist on kuulda, et läbipaistvust on vaja rohkem, süsteem peab olema lihtsam ja õiglasem, siis äh, jah, äh, iga-aastased korrektuurid on see mm, viis, kuidas see õiglus ja läbipaistvus tagada. nüüd paar äh, asja veel horisontaalsete küsimuste kohta, alustagem paindlikkusest, jah, kui seatakse piiranguid ja rohkem piiranguid, siis tuleb kuskilt rohkem paindlikkust sisse tuua selleks, et me oleksime valmis ka ettenägematuteks juhtudeks. see saadab äh, väga hea sõnumi äh, välja ka teie vaheraporti osas. ja nüüd äh, see riskimarginaal, ma viitaksin sellele ka, see on väga kasulik olnud mitmel juhul ka praeguse finantsraamistiku ajal ja näiteks majanduse taaskäivitamise plaan see oli äh, võimalik ainult tänu sellele riskimarginaali äh, olemasolule me peame muidugi arvesse võtma seda, mis on praeguse finants- või eelarveperioodi ajal toimunud, peame sellest õppima ja tagama eh, tagama selle, et kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodil oleks samuti paindlikkus sisse kirjutada. nüüd need eh, suured programmid, meie otsus eh, Galileo sisse tuua ja ITER ja GMS välja jätta mm, baseerus sellele, et need suured projektid oma iseloomult erinevad aga mis on oluline, et teatavad vahendid on siiski tagatud nendele projektidele. nii et mõtleme samamoodi nagu teie jällegi. ja teiega ühel ähm, seisukohal oleme nende kuulsate või kurikuulsate kasutamata vahendite küsimusega. eks need rallid. Äh, ainus lahendus äh, nendele ähm, täitmata kulukohustustele on teha seda läbi iga-aastaste mm, eelarvete, mitte läbi kunstnike vahendite, mis tegelikult äh, lämmataksid igasugused kulukohustused. ja lõpetuseks lihtsustamine. seda nõuavad kõik, äh, nimelt äh, tuleb asja, süsteemi lihtsustada, seda nõutakse igast Euroopa kantsist. ja me peame sellele vastama meie, me seda ka teeme, Ingeborg Kressle oli väga karm aga siiski progressiivne läbirääkija selle lihtsustamise küsimuses parlamendi poolt ja nüüd me peame üles, üle minema järgmisesse faasi. nimelt äh, me peame äh, sel, peame selle lihtsustuse tagama ka viiekümne seitsme programmi täitmisel. me ei saa lubada seda, et see lihtsustamise ettepanekut praegu lahjendatakse Äh, tänased äh, kõnelejad siin saalis on kõik eelarve osas eksperdid ja ma arvan, et me kõik üheskoos suudame järgmiseks eelarveperioodiks Euroopa Liidule anda korraliku eelarve, eelarve, mis vastab meie investeerimisprioriteetidele järgmisel seitsmeaastasel eelarveperioodil, aitäh! aitäh, volinik Levandovski ja nüüd arutame arutelu äh, Teil on igal komisjonil on üks minut, ärge palun püüdke selle minuti jooksul kogu eelarvet kirjeldada. mõelge tõlkidele ka, juhul kui te soovite, et teid üldse oleks võimalik tõlkida. ja me alustame seda äh, akrobaatharjutust äh, kolleeg Giancuga, palun. härra president kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis ei tohi unustada, et see haarab mitut aastat, seitset aastat. kuid tundub, et nõukogu on äh, siin nõudmas väga suuri kärpeid ja ta ei arvesta seda, milline on väljas valitsev olukord, majanduskriisi Äh, tegelikult kui me räägime globaalsest Euroopast, siis meil on vaja täiendavaid meetmeid, meil on vaja sellest kriisist välja tulla ja kui Euroopa Komisjon ei äh, soovi kõiki kulutusi vajalikul määral arvestada, siis ei saa me täita endale rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi on oluline, et Euroopa Liit saaks kasutada kõiki instrumente selleks, et äh, äh, viia äh, läbi kõik programmid kõikides riikides, kõikides nendes riikides, kus Euroopa Liit toetab demokraatlikke arenguid me peame oma programmid ellu viima ja me soovime seda teha nii, nagu Euroopa Parlament on sellekohase ettepaneku teinud. me tahaksime seda rõhutada ja praegu nõukogupoolne seisukoht ei ole meile sugugi vastuvõetav. nõukogu ei suuda neid, ilmselt neid probleeme täiel määral õigesti mõista. suur aitäh, proua Kianku, nüüd härra Göörens, palun. suur tänu, härra president eelarve äh, ajal, äh, mille meie saame elada rikkuses, kui teised vaevlevad vaesuses, äh, selline eelarve on meil olnud juba sada aastat meie arengukomisjon on äh, teadlik sellest ja kutsub üles liikmesriike äh, ol-, olema vastu sellele, et äh, arengupoliitika öö, äh, satub äh, praegu meie väga rasketel aegadel eelarve pantvangiks öö, ähm, ja et läbi selle hakatakse eelarvet korrigeerima. Euroopa Liit on maailma tasandil kõige olulisem toetuse andja ja kõige tõhusam toetuse andja, sõltub, praegu on kaalul meie usaldusväärsus maailma tasandil äh, me peame aitama neid, kes ei saa ise praegu välja oma raskustest. eile äh, me saime Agenda for Change muutuste agenda arutelu jooksul oma seisukohad välja öelda ja nüüd me peaksime jääma järjepidevaks oma soovides ja me ei tohiks äh, tagasi põrkuda nende äh, väljakutsete eest, mis meil seisavad järgmise saja aasta jooksul ees. rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel härra Kamal, palun suur tänu, president ja siin ta tuleb valitsused kõikjal Euroopa Liidus eh, peavad püksirihma pingutama, vähendama võlakoormust ja puudujäägi. kuid lahendus tundub, eh, mis on välja pakkuda, suurendada võlga ja kasutada veel maksumaksjate raha eh, selle võla teenindamiseks. selle asemel keskenduda olemasolevate vahendite paremale kasutamisel. Rahvusvahelises Kaubanduskomisjonis me nõuame vahendite paremat kasutamist, sest aidata VKE-del jõuda ka piiriüleste turgudeni, kaasata Äh, soodustada areng, kaubandust. et ka arenguriigid vastaksid Euroopa Liidu standarditele, et nad saaksid juurdepääsu ka meie turgudele, mis aitaks kaasa majanduskasvule nende riikides ja vähendaks nende sõltumust. ja samas me ei tohi unustada, et kulutamine on ainult väike osa sellest suurest pildist. kuidas tagasi pöörduda majanduskasvu juurde? esitame küsimuse, kui palju suuri Euroopa Liidu ettevõtteid, mis globaalselt konkureerivad, on viimase kahekümne aasta jooksul äh, loodud. millised on äh, Google'i taolised ettevõtted Euroopa kauplemist. me peaksime keskenduma ühtsele turule, soodustama ettevõtlust ja looma äh, raja meie heaolu loomiseks. tänan ja eelarve kontrollikomisjoni nimel härra Mulder. tänan, president äh, eelarve kontrollikomisjoni nimel võin öelda, et kõige tähtsam on see, et raha kulutatakse hästi mis tähendab seda, et see võimaldab ka kontrollikojal positiivse vastukaja saada. mis puudutab novembrit, mis sinna pea saabub, siia me räägime haldusdeklaratsioonidest, kuid ma kardan, et see saab olema jälle negatiivne ja meie komisjon on arvamusel, et liikmesriigid saavad omalt poolt midagi ette võtta. keegi liikmesriikides peab võtma endale poliitilise vastutuse Euroopa Liidu rahade kulutamise eest selles liikmesriigis ja uus finantsmäärus, mille me ilmselt täna heaks kiidame, võimaldab seda. meie eelarve kontrolli komisjonis arvame, et komisjon peaks kasutama seda võimalust ja julgustama liikmesriike tegema sellise avalduse ja kohtlema neid liikmesriike, kes seda teevad, aga paremini, arvestades eelarve kontrolle ja muid kontrolle ja neid, kes ei täida, äh, siis kasutama seda prääniku ja piitsa meetodit yes.. proua Peeres nüüd järgmisena tööhõivenõukogu nimel, suur tänu, härra president, Euroopa Liidu äh, alustalaks on solidaarsus, nii nagu ka Nobeli rahupreemia näitab, solidaarsust ja ilma korraliku eelarveta ei ole. praegu on aga olnud nii, et neliteist viimast aastast on liikmesriikide eelarved kasvanud kiiremini kui Euroopa Liidu eelarve ja on liikmesriike, kes tahavad, et Eh, nende enda eelarvega võrreldes Euroopa eelarve väheneks kiiremini ja eh, samas Euroopa Komisjoni president ehm, eh, härra Barroso tahab, et me käivitaksime majanduskasvu ja samas öeldakse meile teinekord, et ehm, Äh, kasinuspoliitika läheb äh, vastu majanduskasvu äh, mõttele ja tuleb läbi viia struktuursed reformid, struktuursed reformid aga viiakse läbi praegu ainult inimkapitali reformimisel. mulle ei meeldi sellised sõnad, aga nii see on, et meie peamine kapital on siiski meie mehed ja naised, meie töökäed. kui me ei taha ehitada mingisugust öö, me peame ehitama müüri selleks, et kaitsta sotsiaalkulutusi, kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusvahenditest äh, kui me jätame selle praegu sotsia-, kui me äh, Ühtekuuluvusfondi ja Sotsiaalfondi vahendeid ei toeta, siis me oleme valet teed pidi läinud ja me ei saa toetada selliseid fondi nagu näiteks Üleilmastumise Fond, suur tänu, proua Perez, ja nüüd saab tööstuskomisjoni nimel härra proua Hertsog sõna. härra president härra volinik, kallid kolleegid. me peame oma poliitikat muutma, me peame ühiselt tegutsema, struktuure looma, mis tagavad tööstuse arengu. me peame tagama ühtse siseturu toimimise. Need on kõik olulised sammud, ainult kui me need sammud astume, võidame tagasi Euroopa elanike usalduse on erakordselt oluline investeerida majanduskasvu, meil on vaja tõsiseid tööstusmeetmeid selles osas. me ei saa endale lubada, et niisugused poliitikad nagu Galileod me finantseerime ähm, äh, niisuguste räigete kärbetega äh, me peame arvestama, et meil on tarvis ellu viia Euroopa ühendamise kava, meil on vaja Euroopas töökohti. me ei äh, tohi kaotada äh, noort põlvkonda, sest nii, nagu see praegu seni on toimunud, on tegelikult lubamatu ja ma loodan, et äh, teie, härra volinik, toetate meid selles, suur aitäh, proua Hertsog, sõna saab kolleeg Matias. E aitäh, me oleme oma infokomisjonis koostöös seda arutanud ja äh, leiame, et me ei tohi keskkonda ja tervishoidu siiski unarusse jätta. kui me vaatame praegust kava, äh, finantseerimiskava, siis tundub aga, et sellega just on lugu. me leiame, et on tarvis suurendada äh, kliimakaitsmelistele meetmetele kulutusi kahekümne viie protsendi võrra, samuti on meil tarvis parandada ja rahastada eh, senisest suuremal määral looduskaitse ja LIFE programmi eh, meetmeid me peame eh, samas siiski arvestama, et on poliitilised nõuded ja eeldused, miks me peame oma kulutusi eh, nendele valdkondadele suurendama. me, me ei saa lähtuda sellest, et siis, kui kriis on, et siis me saame jätkata samade meetodite ja vahenditega. selleks, et edasi minna, me peame tegema tõsiseid muudatusi. suur aitäh, kolleeg Mattias ja nüüd transpordikomisjoni nimel kolleeg Bussai täna president, täna hommikul ma võtan sõna transpordi ja turismikomisjoni nimel ja ma keskendun teie soovitustele härra president, kahes kriitilise tähtsuse küsimusega. kõigepealt vajadus stimuleerida majanduskasvu ja töökohtade loomist, mis on Euroopa Liidu majanduse taastamise kava nurgakiviks ja kakskümmend kakskümmend visiooniga ja transpordile vajaliku infrastruktuuri loomine, mis on eluliselt tähtis selleks, et tagada selle plaanide eesmärkide täitmine. teiseks me toonitame komisjoni ettepanekut Euroopa ühendamise rahastamise kohta, see annab meile tõhusa vahendi Eh, piiriülese transporditaristu loomisel, mis on nii saavutatav kui ka jätkusuutlik. Eh, transpordiministrid, kellega ma olen kohtunud, on rääkinud selles, et me loovime luua transporditaristuga eh, euroopaliku lisandväärtuse, arendades seda ka oma liikmesriigid. ilmselt on siiski kommunikatsioonis mingeid tõrkeid transpordiministrite ja rahandusministrite vahel kuid lõpetuseks tahan üle korrata, et komisjoni ettepanek on leidnud transpordikomisjonis sooja poolehoiu. suur tänu, härra Simson ja härra Kovatšev saab nüüd Regionaalarengu komisjoni nimel sõna. lugupeetud kolleegid, regionaalarengu komisjon leidis, et rahastamine äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks tuleb säilitada tasandil, nii nagu see oli ette nähtud aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, mis on tõesti alamtase ja seetõttu kõige võimalikum madalam piirmäär, millest parlamendist ei tohiks alla minna tulevaste läbirääkimiste käigus me peaksime investeerima sellistesse vahenditesse, mis aitavad luua majanduskasvu ja piirkondade arengut äh, ning aitavad kaasa ka uute töökohtade loomist. me oleme kuulnud parem-vasakpoolsete hulka ja äh, äh, äh, tsentristidele, et me vajame rohkem Euroopat äh, see üleskutse on küll tehtud, kuid mõningate liikmesriikide juhid juba räägivad räägi äh, finantskärbete üle, mis seab ohtu meie eesmärkide täitmise, nii nagu nad on sõnastatud strateegias kaks tuhat kakskümmend. ma kutsun teid, kolleegid, üles toetama mitmeaastase finantsraamistiku alast resolutsiooni. arvoisa puhemies, minusta austatud äh, proua Mm, president, äh, ma tahaksin küsida regionaalasjade komisjoni e-, e-, esindajalt, kas äh, Kreeka, Itaalia, Portugali ja Hispaania taolistele riikidele see on selge lüüasaamine ja mis saab rikaste riikide vaestest aladest, näiteks Wales, Inglismaal või Poola äh, vaesemad piirkonnad, kas mitte need piirkonnad ei kannata väga kõvasti selliste otsuste all? Sure, uh, ma ei ole kindel, lugupeetud kolleeg, kas ma sain selgelt aru teie küsimusest, kuid ühtekilluvuspoliitika seisukohast kasu on mõlemale poolele, nii äh, rahasaajatele kui ka lõppsaajatele. ma usun, et mõlemad äh, saavad sellest kasu, liikmesriigid, kes vajavad seda solidaarsusinstrumenti, saavad sellest kasu, kui ka need riigid, kes panustavad rohkem äh, Euroopa eelarvesse saavad samuti sellest kasu. seega me peame seda esitama õigesti Euroopa kodanikele, maksumaksjatele, et selles äh, ei ole ei kaotajaid ega võitjaid, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikat, vaid terve Euroopa Liit, viissada miljonit inimest meie mandril saavad ühtekuuluvuspoliitikast kasu. ja ma loodan, et see vastab teie küsimusele no, suur tänu, härra Kovatšev, lähme edasi aruteluga ja annaksin härra De Castrole üheks minutiks sõna põllumajanduskomisjonis. presidente, komissario, honorevoli kolleegi, la commissione agricultura que.... proua juhataja, kallid kolleegid, mina olen meie põllumajanduskomisjoni raportöör selles küsimuses tegemist on küll enamuse seisukoha, kuid nüüdsetel rasketel aegadel peaksime me näitama üles initsiatiivi ja jõuliselt oma huvide eest välja astuma ühtse jõuna, muuhulgas ka läbirääkimistel. selleks, et põllumajandusele eraldatavate vahendite määra ei vähendataks veelgi enam põllumajanduskomisjonis ütlesid eh, mitmed fraktsioonid, et nad ei su-, saa, fraktsioonide esindajad, et nad ei saa selliste kärbetega olla nõus. härra Ferreira kalanduskomisjonist, palun. suur aitäh! mitmeaastane finantsraamistik aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kujutab endast praeguse eh, raamistikuga võrreldes olulisi kärpeid. me ei saa olla eh, terve rea kärbetega nõus, mida nõukogu tahab siin öö, ehm, läbi pressida, see teeb võimatuks meie poliitikate elluviimise. kui me räägime Ähm, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist, siis me räägime sellest, et meil on miljoneid vähem käsutada kui äh, senini kuni aastani kaks tuhat kolmteist. ja see tähendab seda, et aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on äh, meil veel vähem vahendeid, juba praegu meile vahendeid napib, kuidas neid peaks siis piisama tulevikuks? Äh, nagu me, kui äh, see, neid numbreid ei muudeta, siis me lükkame selle raporti tagasi. Øh, som budbringer fra kulturudvalget er det blevet min vanskelige opgave midt i en sparetid at skulle kultuurikomisjoni äh, nimel äh, kolleeg Lokkekaart kui me vaatame seda mitmeaastast finantsraamistikku, siis me peame pöörama tähelepanu sellele, milline on meie noorte olukord hariduse ja kultuuri vallas. me ei jää ka muud üle, kui tõdeda, et Euroopa Komisjon ja ka e, vastava valdkonna volinik on püstitanud küll väga auahneid eesmärke selleks, et noortealast koolitust parandada, noorte koolitust parandada, et pakkuda neile senisest enam muuhulgas sportimise võimalusi ja see rõõmustab meid, kuid samas ma tahaksin apelleerida Euroopa Liidu liikmesriikide suunas, et äh, tore on, et te nagu moraalselt ja sõnades toetate kõiki neid eh, noortele suunatud programme, aga äh, äh, teie riikide või rahandusministrid eh, tegelikult ei toeta seda. ja nüüd on sõna kolleeg Rood-Berendil kui me räägime rahaliste vahendite kärbetest ühelt poolt ja teiselt poolt nendest kõrgetest eh, ideedest ja plaanidest, millest te räägite, siis te räägite kakskeelselt, te olete kahekeelsed ja nõukogule tuleb seda tingimata öö, eh, öö, eh, ette heita, sellepärast ei ole võimalik, et öö, Eh, püütakse saavutada mingeid eesmärke, selleks rahalisi vahendeid eraldada. seda on räägitud täna ka siinses ringis, kui me rääk-, siin on esinenud põllumajanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ähm,, piirkond äh,, piirkondliku arengu äh, esindajad äh,, sest nad kõik saavad aru, et äh, me ei saa läbi viia oma projekte, me ei saa öö, äh, tegeleda programmide elluviimisega, kui meil ei ole selleks vahendeid. meil on äh, siin ka praegu juba tõsiseid probleeme, ehkki meil on maksimaalselt võimalik äh, maksimaalselt võimalik äh, koosseis, kes püüab äh, teha endast oleneva selleks, et saavutada maksimaalsed tulemused ja nüüd me peaksime nendest toeta-, toetus- ja taustajõududest loobuma kuidas on võimalik, et nõukogu saab meie käest niisugust asja nõuda, et nõukogu peaks arvestama, et on vastu võetud eh, meie eh, eh, kolleegide statuut, kes meid aitavad ja selleks tuleb, seda tuleb arvestada. suur aitäh, kolleeg Ruth Berenbroa Holmeirit ei ole, annan sõna kolleeg Tšaskovskile me peame jätkama surve avaldamist oma poliitilist perekondadest, et ajakavadest peetakse kinni ja saavutatakse kokkulepe mitmeaastase finantsraamistikus. me ei saa sellest kriisist välja tulla, kui me ei loo vajalikke vahendeid majanduskasvu loomiseks Euroopas. esmatähtsad asjad kõigepealt, me ei saa täita lubadust rohkem Euroopat, kui meil ei ole äh, seda kooskõlla viidud oma ambitsioonidega ja nüüd institutsioonist küljest, me peame realiseerima need ambitsioonikad eesmärgid ühe ühise eelarve läbi, eh, selleks, et kaitsta ka selle koja õigusi ja demokraatlik kontrolli protsessi üle me peame selgelt näitama, et kõik kulutused peavad jääma Euroopa Liidu raamistiku alla, nagu Alan Lamassur ütles, me ei pea ratast taas leiutama. me peame võitlema ambitsiooniga MFF-i eest, kuid me ei saa seda tulemuslikult teha, kui me samal ajal me mõtleme uute eelarvete ja uute institutsioonide peale. sellised mõtted võivad nõrgendada meie koja õigusi ja võivad viia kaasa ka Euroopa Liidu killustamiseni. Euh, suur tänu, härra Tšerskovski järgmisena saab sõna proua Suuber äh, FAM-komisjoni nimel, palun. tänan, president. Äh, meie komisjonis toimunud arutluste käigus jõuti üksmeelsele järeldusele, et praegune ettepanek äh, tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohta ei peegelda investeeringute vajadus soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja kuna me peame tagama selle, et sotsiaalseid õigusi ei kahjustata äh, kriisi ajal ja et ei vähendata kulutusi konkreetsetele vertikaalpoliitikatele, see ei ole meie jaoks vastuvõetav. meie nõuame äh, kulutuste suurendamist sellistele tegevusvaldkondadele ja programmidele nagu Daphne ja ka teistele programmidele, Äh, mis on suunatud kodakondsuse ja inimõiguste täitmisele. me vajame ka täiendavaid rahalisi vahendeid Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituut, instituudi jaoks ja need instituudid ning muud institutsioonid teevad väga olulist tööd selles valdkonnas. kui me räägime äh, soolisest võrdõiguslikust ja teistest teemadest, on tehtud ettepanek vähendada summasid. ja kokkuvõttes kolmkümmend seitse protsenti ühtekuuluvusest. see toob kaasa Euroopa praeguste katastroofilise poliitika veelgi suurema äh, halvenemise. esitati siin sinine kaart, mulle tundub, et eelmise kõneleja jaoks äh, ja seega see vist langeb nüüd ära. nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Garriga Polledo Rahvapartei nimel. <clears throat> suur tänu, president ma arvan, et on ebaõiglane, et meie Euroopa Parlamendis peaksime nõudma vahendite suurendamist oma arutelu käigus. me ei räägi kulutustest, me ei räägi kuludest, see on poliitiline arutelu, kui sellist on üldse peetud see keskendub meie poliitilistele eesmärkidele ja nendele ühistele varadele, mis ühendusele kuuluvad, mida me peame aktiviseerima selleks, et rahastada meie poliitilisi prioriteete. ja on seotud meie tulevaste aastate eesmärkidega. loomulikult me keskendume oma strateegiale aastaks kaks tuhat kakskümmend majanduskasvu ja töökohtade teemal ja ma arvan, et meie arutelu keskendub sellele, kuidas meie prioriteete ümber suunata, arvestades seda, et meie rahalised vahendid on äh, vähenenud, kuna Euroopa on sügavas finantskriisis, kuid me ei peaks Äh, tegema takistusi selle ainuksi ühise vahendi kasutamisel, mis on meie kasutuses ühise eesmärgi saanud. jah, me teame, et nõukogu peab kaaluma kärbete tegemist, see on meile teada ka komisjoni ettepanekust, kuid me peame nõudma nii komisjonilt kui ka nõukogult äh, seda, et kuigi meil saab olema vähem rahalisi vahendeid, äh, vajame me suuremat paindlikkust Äh, kui eelarvet vähendatakse ja kui paindlikkust ei ole, siis parlament ei suuda täita seatud eesmärke. aitäh. eelarve on ka programm kõigi institutsioonide jaoks ja peaks teenima tulevik, tuleviku arengute huve me peame vastu võtma eelarve, kas see on eelarve, mis peab meid vee peal hoidma või me soovime investeerida tulevikku ja Euroopa Liidu toimimisvõimesse. kui ma kuulasin kolleeg Kalfini sõnavõttu, siis äh, minu arvates ta rõhutas seda, et Euroopa peaks võtma endale need ülesanded, millega liikmesriigid toime ei tule Äh, muuhulgas puudutab see kogu Euroopa kodanikkonda ja nende sotsiaalseid huve. ja kui me räägime siin äh, neto äh, sissemaksjate ja neto saajate vahelisest vahekorrast, siis me ei tohi Äh, unustada, et need, kes äh, teevad makseid Euroopa Liidu eelarvesse, kasutavad ka ise kõiki neid eeliseid, mis üle-euroopalisel tasandil tekivad. nüüd ei ole ju ometi võimalik, et niisugused riigid, kes on äh, Äh, Euroopa Liidu eelarvesse kõige suuremad sissemaksjad püüavad vahendeid äh, koomale tõmmata ja teha nägu, nagu nemad ise nendest vahenditest kasu ei saaks. me peame ju arvestama, et Euroopa pole ju veel täiuslik, me peame Euroopat edasi arendama, me oleme vastu võtnud stabiilsuse ja kasvus pakti, kuid me praegu viibime ju retsensiooniperioodis, nüüd me peame kasutama ära mitmeaastase finantsraamastiku võimas, võimalused selleks, et edasi minna. proua Jensen, suur tänu äh,, president. ALDE fraktsioonile, ALDE fraktsioon leiab, et paindlikkus on väga oluline teema ja samuti ka omavahendite teema äh, Äh, nõukogu poolt esitatud uues dokumendis, mis laekus eile, nähtub, et on veel raskusi vahenditega, äh, kuna süsteem on väga keeruline, ebaõiglane, seda süsteemi tuleks muuta. ja muret teeb see, et, äh, et netosissemaksete osa, nagu rõhutas ka Küprose eesistuja esindaja, on see, põhimõte, millest me peaksime tegelikult kaugenema, sest need peaksid peegeldama tegelikke vajadusi, tõelisi kulutusi, mida, mitte seda, mida me loodame liikmesriikidele. samuti me ei saa öelda, et me ei puuduta põllumajanduse valdkonna teemasid, sest äh, riigid saavad selles valdkonnas väga palju tagasimakseid. nüüd on meil kuus uut eelarverida oma vahendite jaoks, on oma süsteem loomisel ja minu ettepanek on, et nõukogu loeks läbi selle. proua Trüppel, aitäh! proua juhataja, härrad volinikud, kolleegid, kõigepealt tahaksin rõhutada, et olen vapustatud eh, Küprose eh, kui nõukogu esindaja sõnavõtust. ma ei tunnenud selles kõnes kordagi ära seda, et te tõesti muretseksite ja oleksite valmis töötama Euroopa tuleviku nimel, muuhulgas mitmeaastase finantsraamistiku kaudu te ju ühelt poolt teate, et liikmesriigid peavad oma eelarveid konsolideerima, et kuid samas peame me ühiselt ja see on tõesti meie jagatud huvi, peame me ühiselt tagama jätkusuutliku kasvu me peame äh, ümber korraldama oma majanduse selleks, et äh, meie äh, tööstus see heitmed oleksid võimalikult süsinikuvaesed. me peame astuma mitmeid samme, kuid samas ei saa me läheneda asjadele nii, nagu nõukogu on seda püüdnud teha ja see ei vasta Euroopa vaimule on oluline, et meil oleks käsutada omavahendid, on, on oluline reguleerida finantsturge, eh, teha seda õiglaselt, eh, sest pangad peavad võtma endale eh, vastutuse. ei ole ometi võimalik, et kõik see koorem tõstetakse maksumaksja õlgadele Äh, selleks, et pangad saaksid äh, finantsturgudel spekuleerida. me peame majanduslikult ja poliitiliselt õigesti toi-, toimima, me peame tagama sotsiaalse Euroopa ja me peame selleks äh, ka e-, Euroopa Liidu eelarves vahendid ette nägema, jah härra Levanovski tegi ettepaneku, et nad maksaksid oma kogu rahvatulust vähem juhul, eh, kui nad osulevad eh, finantstehingu eh, maksu kogumises. see on tegelikult kasulik nii Euroopa Liidu kui ka kõikide liikmesriikide jaoks, loodetavasti on nõukogu vähemalt nii mõistlik, et saab aru ja tuleb selle ettepanekuga kaasa. mina olen seisukohal, et on suurepäraselt mitmeid põhjusi Äh, miks äh, toetada äh, niisugust eelarvet, kuid me peame arvestama, et eelarve et eelarve on siiski midagi niisugust, mille üle peab kõikides tingimustes säilima parlamendi demokraatlik kontroll. meile ei saa eh, siin asju ette kirjutada ja meie kui parlament kavatseme oma eelarvealaseid õigusi kaitsta demokraatia nimel. suur aitäh, kolleeg eh, Trüüpel, järgmisena saab sõna kolleeg Ashworth suur tänu, proua president, ma tahan tunnustust avaldada meie raportööridele ja ütlen, et nende vaheraportis on väga palju, mis väärib toetamist, aga kolm asja tooksin välja kõigepealt, mis puudutab eelarve mahtu ja küsitavat mahtu. on väga oluline, et meie eelarve peegeldaks neid raskeid aegu, mille all kannatavad praegu liikmesriikide valitsused ja sellepärast meie kutsume üles eelarve piirata ja külmutada ühe protsendiga SKT-st, RKT-st, vabandust, nüüd mis puudutavad omavahendeid, me oleme avatud igasugustele mm, ettepanekutele, aga meid ei veena praegu ei argumendid finantstehingumaksu toetamiseks või äh, käibemaksu toetamiseks ja nüüd äh, tagasimaksed, tuletaks tuletaksin kojale meelde, et äh, Ühendkuningriigile tehtavad tagasimaksed ei, ei, see ei ole absoluutselt seotud poliitikaga või äh, emotsioonide või tunnetega, vaid matemaatikaga. ja teiseks, äh, ma tunnustan jõupingutusi, mida Euroopa majanduses on tehtud kriisi ületamiseks, aga vahendid on ju selgelt piiratud ja kas ei oleks tagumine aeg üle vaadata Euroopa Liidu eelarve kuluprioriteedid, on täiesti selge et tuleb tulevikus langetada väga raskeid otsuseid ja ma tahan rõhutada sellele kojale, et need rasked otsused peavad baseeruma ühel eesmärgil, et loodaks tõeline Euroopa lisandväärtus. suur tänu, härra Ashworth, järgmisena saab sõna Jürgen Klute. aitäh! suur aitäh mõlemale raportööri, ma leian, et raport tervikuna on, väljendab suurepäraselt parlamendi seisukohti ja ka neid äh, vaidlusaluseid küsimusi parlamendi ja nõukogu vahel. Enda fraktsiooni esindaja tahaksin öelda, et viimaste aastate kokkuhoiupoliitika on ilmselt läbi kukkunud niisugustes riikides, kes on teinud väga suuri kärpeid, eh, seal ei ole toimunud majanduskasvu, seega ei ole eh, sellega kaasanud ka eh, maksude, kogutud maksude suurenemine ja süvenenud on nende piirkondade vaesus ja sotsiaalsed probleemid suurem osa Euroopa Liidu eelarvest voolab ju tagasi Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja toetab seal teaduse, tehnika arengut ja hariduselu. seepärast ei saa me mitte mingil juhul olla nõus MFR-i vahendite kärpimisega ise olen pärit Saksamaa Liitvabariigist ja tahaksin rõhutada, et pärast teist maailmasõda oli minu kodumaa tõesti väga sügavas kriisis ja siis äh, Marshalli äh, plaani raames äh, saime niisugust toetust, mis andis olulisel määral tõuke meie majanduse arenguks, see plaan andis impulsid majandusarenguks ja seepärast oleme meie küll sellel seisukohal, et praegu me ei saa ikkagi nagu öö, kogu aeg siin kärpida või jätkuvalt kärpida, me peame eelarve välja arendama, seda laiendama, selle mahtu suurendama. aega on vähe, aga ma tahaksin siiski rõhutada, et proua, et olen nõus proua Trüüpeliga, Äh, mida ta äh, rääkis äh, finantstehingu maksu osas, muuhulgas me toetame seda seisukohta ja me leiame, et finantstehingu maksu kehtestamine on väga oluline teema, kui me tahame midagi saavutada, muuhulgas omavahendite reformi osas, aitäh! sõna on järgmisena härra Morgantinil. suur tänu proua president, see vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku kohta sisaldab palju häid mõtteid, millega me saame nõustuda, näiteks äh, kulude säilitamine mõistlikkuse piires, vahendite kasutamise paindlikkuse suurendamine, aga kõige olulisem küsimus on siiski lahendamata, kuidas maksta kogu selle asja eest, meie praegune süsteem ei ole jätkusuutlik eh, ja me ei saa tuua sisse reforme ja korrektuure, kui liikmesriigid eh, vaevlevad raskustes. Itaalia peab iga aasta nüüd maksma viiskümmend miljardit eurot, rohkem on teinud seda viis aastat ja ausalt öeldes äh, Põhja-Itaalia maksab kinni ülejäänud riigi ähm, osa sissemaksed ja teeme seda kõik selleks, et teenida Saksamaa ja muu katkutäie äh, riikide huvid kes ei äh, ole valmis loobuma sellest süsteemist. tuleks luua minu meelest Põhja-Itaalia korrektuur selleks, et äh, Itaalia äh, rahad ei läheks kõik Brüsselist lõuna poole ainult või Roomast lõuna poole, härra Hartong järgmisena. suur tänu äh,, proua president, härra Levandovski. eile rääkisime me kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest ja täna räägime siis äh, järgnevate aastate eelarvest jumalale tänu, on äh, Briti peaminister juba lubanud veto peale ja ma kutsuksin härra Rüterit, meie peaministrit, sama asja tegema. miks? selleks, et õpetada komisjonile, et äh, siseriiklike valitsuste ähvardamisest ei tulda puhta nahaga välja äh, mina arvan, et äh, teie ei peaks küll otsustama, kui palju on Euroopa rahakotis kui me tahame panna piiri kõikidele nendele komisjonidele, agentuuridele, ametitele, kes mitte kuidagi ei panusta siseriiklike eesmärkide täitmisele, siis tuleb komisjonile anda teada ka seda, et äh, komisjon mitte kunagi äh, ei saa läbi suruda seda, et tuuakse sisse Euroopa maks. ma loodan, et te kuulate meid. Äh, hollandlased peaksid tegema seda, mida tegid britid, ähvardama ja tegema seda kiiresti. suur tänu, järgmisena sõna härra Marin Eskul. suur tänu proua president, äh, Böge Kalfini raport rõhutab äh, neid äh, prioriteete, mis parlamendi Lamassuuri raportis varem on juba vastu võetud. eelarve on väga oluline selleks, et lahendada praegu valitsev majandus- ja finantskriis praegu on arutelul äh, ju ometigi eelarve, millest üheksakümmend seitse protsenti vahenditest läheb tagasi liikmesriikidesse, äh, et luua seal äh, siseriiklikku rikkust, töökohti ja majanduskasvu ja lisaks sellele toetab Euroopa eelarve ka katalüsaatorina majanduskasvu. kui me külmutame praegu eelarve kaks tuhat kolmteist aasta lagedega, siis me ei saavuta mitte midagi vaadates uut mitmeaastast finantsraamistikku, siis nende puhul oleme me valmis muudatusteks ainult siis, kui vaadatakse üle omavahendite süsteem, eh, nii käibemaksu arvutamise süsteem ja kui, ja toetame ka võimalusena finantstehingumaksu sissetoomist. mis puudutab Euroopa Parlamendi strateegiat, ma arvan, et eh, meiepoolse läbirääkimiste rühma öö, eh, praegune ettepanek äh, on täiesti õige, kui ei äh, võeta finantsraamistikus vastu neid lagasid, mille on parlament seadnud, siis me hääletame maha selle viimastase finantsraamistiku. me peame arvestama sellega, et äh, selle sammuga antakse väga tõsine tagasilöök Euroopa Liidule. tuleks kasutada kindlasti kaasotsustusmenetlust, kõik Euroopa Parlamendi saadikud peaksid olema kaasatud eelarvemenetlusse, see peaks olema normaalne osa läbirääkimistest, sellist selliseid horisontaalseid tagajärgi omavates aruteludes ja ma arvan, et tuleb liikmesriikides seisukohad üle vaadata. suur tänu, järgmisena Juta Haug. Ähm, aitäh! lugupeetud volinikud, kallid kolleegid! kui me räägime järgmisest finantsraamistikust, selle vahenditega varustatusest ja poliitikatest ja kui me eh, lõppkokkuvõttes jõuamegi kokkuleppele kulutuste osas, siis on see medali üks pool, kuid me peame vaatama ka medali teist poolt ja need on tulude pool. ka siinkohal pole midagi uut, juba viimased kakskümmend aastat nõuab Euroopa Parlament, et Äh, äh, valitseks senisest läbipaistvam omavahendite süsteem. nüüd esimest korda äh, suuna, suudame selle ilmselt läbi suruda me oleme nõudnud ammustest aegadest omavahendite süsteemi, mis oleks läbipaistev ja et see muudaks Euroopa Liidu eelarve täielikult sõltumatuks liikmesriikide eraldistest jah, sellega on Euroopa Komisjon ainult teataval määral arvestanud. jah, ta on eh, teinud meile ettepaneku omavahendite reformi osas, käibemaksuvahendite arvestamise osas ja nii edasi, kuid eh, see meid tervikuna ei rahulda, kuid see on vähemalt samm õiges suunas. Euroopa Liit sai eh, Nobeli eh, preemia. see, kui see oli ühelt poolt tänuväljendus, aga teisalt peaks see meid edasi motiveerima selleks, et me suudaksime oma rahvusvahelisi kohustusi täita ja et me tõepoolest saaksime minetada oma igapäevase mure kõikide nende eelarvesse netomaksjatega, vaid et meil tekiksid tõepoolest Euroopa Liidu oma vahendid ja me suudaksime ületada eh, rahvusriikliku väikluse. aitäh! järgmisena härra Laian, teil on üks minut, palun. suur tänu, proua president, eh, härrad volinikud, mina eh, ja minu kolleegid Suurbritannia liberaalide erakonnas toetavad seda raporti ja neid ettepanekuid, me toetame seda, et Euroopa Liidul oleks oma vahendid, et meil oleks rohkem äh, Äh, konkreetselt meile kuuluvaid vahendeid ja need oleksid sõlt-, sõltuvad äh, ei sõltuks ainult RKT-st ja väga oluline on see, et meie allikad oleksid erinevad ja väga oluline on see, et kasutamata vahendid saaks äh, Äh, viia üle järgmise aasta eelarvesse, selle asemel, et need tagasi saata liikmesriikidesse, me toetame ka majanduskasvu ja Euroopa äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, me tahame näha ka tõelist äh, mitmeaastase finantsraamistiku eelarve ülevaatamist vaheülevaatena kaks tuhat seitseteist aastal, kus võime üle vaadata need laed, me ju loodame, et selleks ajaks on kasinus hakanud taanduma ja et majanduskasv on taastunud. milles aga me ei ole teiega nõus, on eelarve maht Ühendkuningriigis äh, kogu aeg sotsiaaltoetusi kärbitakse, hariduse eelarve on äh, külmutatud, äh, palgad on külmutatud ja seega me ei saa toetada Euroopa Liidu eelarve olulist tõusu. mina tahaksin sellist eelarvet, mis peegeldaks paremini neid raskeid aegu, millega on silmitsi kõik liikmesriikide valitsused me oleme nõus väiksema eelarvega ainult siis, kui selles on piisavalt paindlikkust, aga selleks, et meie võtmeprioriteedid oleksid äh, võimalik täita, härra Šimanski saab järgmisena üheks minutiks sõna. E, aitäh, selles vest-, arutelu argumendid on kõikidele väga hästi teada kõik rõhutavad, et e, on vaja e, muudatusi, ja siis, kui me räägime, et eelarve maht on vaja suurendada, siis räägitakse, et meil on tarvis äh, vahendit senisest enam, sest ainult siis on võimalik äh, finantsvõimenduse kaudu äh, saavutada püstitatud eesmärke, seda räägivad nii sotsiaaldemokraadid, seda räägivad ka Rahvapartei esindajad väga erinevates riikides, erinevate poliitiliste jõudude esindajad, olgu nad siis Kreekast, Saksamaalt või Prantsusmaalt või Soomest, korrut-, rõhutavad ikka ühte sedasama. jah, aga nüüd selgub, et äh, sotsialistidel ja äh, Rahvapartei esindajatel, konservatiividel pole võimalik äh, mm, jõuda ühisele seisukohale, kuivõrd see tähendaks eelarvevahendite vähendamist see tähendab aga seda, et Euroopa Parlament minetab solidaarsuse proua Andreas, äh, siin rõhutatakse, et see investeeringud ja seda venitatakse, ma mõtlen, kas võib äh, parlamendiliikmeid süüdistada, et äh, mitmed miljonid maksumaksjate raha, mis on kulutatud Lissaboni agendale, on ka mingisugust tulu toonud. vaadakem asjatõendajatele silma, kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Liidu äh, tööpuudus oli seitse koma kolm protsenti, täna on see kümme koma viis protsenti. Hispaanias, äh, mis on üks suuremaid ühtekuuluvusrahastu äh, saajaid, et viimastel aastatel on töötute armee kuni kakskümmend viis protsenti. Euroopa Liidu skp on olnud külmutatud sama tasemel. me ei taha, tohi samuti unustada, et Kontrollikoda ei ole andnud eh, Euroopa Liidu kulutustele ligi viimase kümne aasta jooksul nii-öelda puhast tervisetõendit eh, MFF eh, on loodud läbikukkunud projektide pärandil ja kaks tuhat kakskümmend on samuti ette nähtud tööhõivet suurendavad tööstusettevõtted, uued tööstusettevõtted, selleks on vaja kapitali, paindlikkust ja vähem bürokraatiat. ja Euroopa Liit ei ole siin kaasa aidanud. MFF äh, vajab tõelist läbivaatamist ja mitte äh, finantstehingute taga maksuloo sisseloomist, et maksta veelgi suuremate äh, kulutuste eest. härra Vandestup. tänan, president. Euroopa Liit see on puudu kümme miljardit eurot oma eelarvest ja ootab null koma viis miljardit Hollandi maksumaksjatele. Brüssel nõuab, et et me hoiame oma eelarve pudeliga kolme protsendi piirides, kuid ei suuda ise sellega toime tulla. kui nad ei suuda seda teha, siis on komisjon selles süüdi, sest komisjoni finantspoliitika on ebastunud ja mitte liikmesriigid ei ole süüdi. Hollandis on praegu moodustamisel uus valitsus ja tehakse kõik selle nimel äh, et äh, kokku saada rahalised vahendid, et ära maksta see pool miljardit eurot komisjonile. mõttetu on rääkida mitmeaastasest finantsraamistikust, kui komisjon ei suuda oma sõna pidada. see on silmakirjalik suhtumine komisjoni poolt, kui, mis esitab naeruväärseid nõudeid MFF-ile ja samas nõuab ka liikmesriikide eelarvekärpeid. proua Hübner ma tahaksin mainida nelja ohtu, mis minu arvates on seotud MFF-i läbirääkimistega. kõigepealt otsust mitmeaastase finantsraamistiku üle ei langetata novembris. kuidas siis selgitada kodanikele, et nad ei saa loota Euroopa Liidu eelarvele, katalysaatorile majanduskasvu töökohta loomisel? me peame väga selgelt ütlema liikmesriikidele, kes tulevad läbirääkimiste laua taha, ei, alusleping võimaldab meil äh, äh, saada eelarve isegi siis, kui see otsus on blokeeritud. ainuke raskus on välja selgitada õiguslik alus, toetus selleks, et äh, jätkata investeeringutega programmide rahastamine. teiseks, väga oluline on see, et arutelu on praegu keskendunud kulutustele äh, äh, korrektuurid peavad olema läbipaistvad, vähesed ja läbipai- ja mõistlikud. seega oleks praegu äh, vastutustundetu nõuda äh, riikidelt suuri korrektuure ja see traditsiooniline käibemaksusüsteem, äh, mis tuleks äh, likvideerida, kuid äh, Äh, see, sellel ei ole asendust ja mis võib tagasi tuua ka suuremaid osamakseid äh, RKT-st ja siis tekib selline olukord, et me ei saa rohkem luba tagu vajada ja ma tahan öelda, et meie komisjoni seisukoht ühtekuuluvuspoliitika küsimuse, et me ei peaks kaugenema ühtekuuluvuspoliitika põhilisest eesmärgist investeerida majanduskasvusse, vähendada struktuurilisi erinevusi, mis tähendab seda, et piirkondlikud ja riiklikud kriteeriumid peavad kinni pidama kehtestatud metoodikast. Nous passons maintenant au catch the eye aitäh. jõuame avatud mikrofoni juurde. härra Nikolesko, palun. suur tänu, president. ma tahtsin sõna paluda äh, meie arutelus selleks, et äh, avaldada toetust muudatusettepanekuks seitsme, äh, number seitsekümmend kaks, mida toetasid ka väga paljud teised kolleegid ja see puudutab otsemakseid põllumajandussektoris mõte on selles, et tuleb tagada äh, otsemaksete konvergents äh, liikmesriikides, et äh, vähendada vahet piirkondade vahel ja me tahame õiglast olukorda otsemaksete valdkonnas põllumajandussektorist ja see on mõte, mida tasub kindlasti kaaluda ka tulevikus. tänases resolutsioonis parlament annab tõelise mandaadi äh, Äh, läbirääkimisteks nõukoguga. see mandaat ei oleks täiuslik, kui ta toetuks äh, äh, nendele soovidele ja eesmärkidele, mis me oleme Euroopas seadnud. härra Tabasti. aitäh. kallid kolleegid, minu kolleegil Juta Haugil on õigus, kui ta räägib, et jah kui ta viitab sellele, et saime Nobeli preemia ja mis see meilt nüüd eeldab, kuid no kui Nobeli komisjon oleks istunud siin meie juures, siis nad poleks meile seda äh, preemiat kunagi eraldanud, sellepärast et meil valitsevad siin äh, suured pinged netosaajate ja netomaksjate vahel. volinik Šefčovič viitas sellele, et see eh, meie eelarve peaks olema nii tulude kui kulude poole pealt tasakaalus, siis tegelikult kui me vaatame tuleviku suunas, eh, siis eh, tegelikult sisestruktuurid, sisestruktuuride areng on väga negatiivne ja väga sünge. meil, ma tahaksin teie tähelepanu pöörata Ungarile, Euroopa Euroopa Komisjon plaanis väga kehvalt, ei viidud läbi mingeid täpsemaid uuringuid ja nüüd me kaotame kolmkümmend protsenti oma ühe, ühtekuuluvusfondi rahadest. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Mladek. daamid ja härrad üks olulisi võtmeküsimusi MFF-i läbirääkimistel on kokkulepe äh, vahendite jaotuse kohal ja ma usun, et Berliini metoodika, mida on kasutatud üheksakümne viiendast aastast alates äh, rahaliste vahendite jaotamisel liikmesriikide vahel, on väga hea kompromiss ja seetõttu ma olen väga murelik nende arutelude pärast, kus räägitakse vastava koefitsiendi vähendamisest liikmesriikidele, kus RKT on madalam kui Euroopa Liidu keskmine null koma kolme protsendile ma tahaksin pöörduda Küprosega eesistuja juurde, et takistada selliseid muudatusi koefitsientides, mis vähendaks vahendeid vähem arenenud piirkondades ma arvan, et Euroopa solidaarsuse toetamine tähendab ka äh, oma vahendite suunamist piirkondadele, mis seda kõige rohkem vajavad. härra Kelly nüüd. ma arvan, täna hommikune arutelu võib kokkuvõttes sõnada kui üleskutse ja väljakutse nõukogule ja Euroopa Ülemkogule. kõigepealt ülekutse äh, et aasta lõpuks MFF siiski paika loksuks ja teiseks väljakutse, äh, mille esitas ka raportöör härra Böge, kui soovitakse kärpeid, siis need peavad olema põhjendatud ja ütlema, kus nad on, kas põllumajanduspoliitikas, ühtekuuluvuspoliitikas, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja mille alusel äh, Ja sest meie Euroopas rõhutame lisandväärtuse tähtsust ja kui äh, see tagab ka lisandväärtuse, siis meil vastuväiteid ei ole, kuid ma kardan, et nõukogul saab see olema väga raske. teiseks teine osa meie hommikusest arutelust äh, keskendus omavahenditele ja ma tahaksin avaldada tunnustust nendele riikidele, kes on tõustatud koostöö raames valmis äh, finantstehingute maksu sisse viima. Äh, ja loodetavasti see osutub edukaks ja kõik riigid sellega liituvad ja sellega väheneb vajadus selliste arutelude, argumentide järele tulevikus. suur tänu ja järgmisena härra Alves. aitäh kuidas saab nõukogu selgitada, et ta endiselt püüab väita, et on tugeva majandusliku kasvu poolt, ent samas ja samaaegselt eh, nõuab vahendite kärpeid. väidetakse, et eh, kõik kulurubriigid eh, tuleb, kõiki kulurubriike tuleb kärpida kuidas me oleme siis võimalik äh, saavutada seda, et Euroopa Liidus kujuneb kõige konkurentsivõimelisem maailma piirkond, kui me, mm, ja see eesmärk oli ju sätestatud kaks, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. kuidas te seletate kärpeid äh, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, kuidas te selgitate kahekümne viie miljoni euro suurust kärbet. ma väga vabandan, see ei ole mitte mingil juhul eh, eh, investeeriv eelarve, see ei ole eelarve, mis rõhuks investeeringutele, aitäh. härra Paška, palun vážený pán komisár, vážený pán podpredseda komisie. Suur tänu võimalust sõna võtta, president. Euroopa Liidu nurgakiviks on liikmesriigid. liikmesriigid loovad väärtusi ja annavad osa oma rahalistest vahenditest üle ühenduse kassasse ja ainult liikmesriigid ja rahvusparlamendid on need, kellel on õigus öelda, kui palju rahalisi vahendeid, mis kogutakse kodanikel äh, suunatakse Euroopa Liidu eelarvesse ja samal ajal, kui kõik liikmesriikide kodanikud on raskes olukorras ja püüavad säästa, komisjon ja nõukogu ja Euroopa Liit tervikuna peaks üle vaatama oma prioriteedid ja äh, kohandama neid majandusliku äh, realiteedile. ma olen veendunud, et me peaksime otsima selliseid mudeleid, äh, mis aitavad ümber jaotada vahendeid ja takistada nende vahendite äh, Äh, väärtarvitamist ja äh, suunamist projektidele, mis ei too kaasa kasu Euroopa arengupiirkondadele ja ei taga majanduskasvu. tänan. suur tänu. ja härra Sikorski. proponowany wieloletni budżet jest skromny, jest zbyt skromny. aitäh e, meile esitatud finantsraamistik on väga õbluke kriisiaegades, aegadel, kui tuleb raha kokku hoida, siis on võimalik seda muidugi teatud määral selgitada, kuid mitte tervikuna. kui me räägime kaheteistkümneprotsendilistest äh, kulukohustuste vähendamisest, siis äh, me peame rääkima sellest, et meil puuduvad äh, finantsvahendid oma projektide elluviimiseks ja selles mõttes meil on tarvis tingimata äh, Eh, seda raportit parandada, me peame mm, eh, minetama eh, iganenud eelarvestamise meetodid me, kui me vaatame seda, et varem me lähtusime ühtekuuluvusfondist, kui me, kui me rääkisime sellest, et Äh, maaelu arenguga tegeletakse, äh, tegeletakse Maaelu Edendamise Fondist, kui need kaks sammast kokku viiakse, siis me kindlasti seda tulemust, mida soovisime, ei saavuta. <laughs> proua Kleever meie ees on dokument, mis on väga kasulik, sellepärast et äh, loomulikult on mitmeaastane finantsraamistik kõige olulisem vahend äh, meie järgmiste aastaste planeerimiseks. ma ütleksin äh, seega omalt poolt, et kuigi me oleme kriisi küüsis peab eelarve olema siiski piisav, et me saaksime majanduskasvu toetada ja ühtekuuluvuspoliitikat toetada selleks, et saavutada Euroopa Liidu ühtsed eesmärgid. me peame tagama investeeringud nendesse arenguprogrammidesse, mille me oleme endale võtnud eesmärgiks. ilma selleta ei ole meil võimalik läbi viia ka siseriiklikke reformikavasid neid kavasid, mida praegu paljudes liikmesriikides rakendatakse tänu härra Vlasakile ja teistele kolleegidele õnnestus äh, meil äh, kõige vähem arenenud piirkondade huvisid kaitsta. ehk te, näiteks seisis seas ka Sloveenia kõige äh, idapoolsemad osad, mis tulevikus muidu oluliselt kannataksid, härra Nikolau, palun. tänan, president, me oleme kõik täna üksmeelel selles, et mitmeaastane finantsraamistik on olulise tähendusega järgmiseks perioodiks perioodiks, mida iseloomustab, nagu kõik sõnavõtjad täna on rõhutanud, äh, suur tööpuudus, majanduslangus ja negatiivne majanduskasv. ja kuigi me kõik mõistame meie seisvaid vajadusi, mind üllatab see, et kui me räägime rahaliste vahendite jaotamisest ja äh, piirkondliku arengurahadest ühtekuuluvusfondi äh, all äh,, nii nagu komisjon ja eesistuja on välja kuulutanud, arvestatakse piirkondade SKT-st perioodist kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme, see on ebaõiglane, sest äh, selle aja jooksul on toimunud radikaalsed muutused halvemuse poole, nagu te teate, Kreekas näiteks on olnud kaheksateist koma nelja protsendiline negatiivne kasv mis sarnaneb seda, mis äh, leidis aset Ühendriikides äh, suure äh, majanduslanguse ajal ja seda tuleks arvestada ja ma tahangi küsida, kas teda tehakse. proua Megines. tänan, president ma endiselt usun, et Euroopa Parlament peab olema Euroopa Parlament ja mitte lihtsalt liikmesriikide rahvusparlamentide kogum ja seetõttu see vahearuanne ja ma tunnistan, et minu kolleegid Böge ja Kalfin on saanud hästi äh, hakkama suurema te, tegelikult peegel, peegeldab ka seda euroopalist mõõdet. liiga kaua oleme arutlenud selle üle, kes maksab, kes kasu saab ja mitte niimoodi ei peaks me arutama Euroopa Liidu eelarvet. me peame tunnistama, et liikmesriikidel on raskusi, kuid samas peame nõudma, et Euroopa Liidu eelarve on Euroopa kodanike jaoks, majanduskasvu ja töökohtade jaoks. Äh, põllumajanduskomisjoni esimees väga hästi peegeldas äh, komisjoni seisukohta selles küsimuses, kuid ma tahaksin rõhutada kolleegidele, et me palume seda raha selleks, et äh, soodustada Euroopa talunike tegevust. me oleme kuulnud liikmesriikide talunikelt, et nad, neid koheldakse halvasti, kuna otsemaksete puhul on erinevusi. me peame eh, tunnistama, et see raport on euroopalik raport ja jätkakem seda head tööd. härra Odi, palun järgmisena. suur tänu me peame jõudma kokkuleppele, muidu eh, naerdavad meid välja rahvusvaheline üldsus äh,, et me ei suuda isegi sellist väikest eelarvet vastu võtta, aga see kokkuleppe saavutamine on raske. kaks tuhat seitseteist peaksime me asja uuesti üle vaatama, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks on olnud äh, liikmesriikidel võimalus äh, ja aeg ratifitseerida stabiilsuse koordineerimise ja haldamise kokkulepe ning äh, riigivõlakriis peaks olema lahendatud. kaks tuhat seitseteist on meil uus komisjon, uus Euroopa ülemkogu president, kui me ei jõua praegu kokkuleppele, Äh, siis äh, äh, leppigem kokku vähemalt selles, et meil oleks ülevaateklausel aastal kaks tuhat seitseteist, selleks et me saaksime edasi liikuda oma ambitsioonide suunas, mida me kõik soovime. suur tänu, härra Odi ja härra Manka järgmisena, palun. suur tänu, proua president on liikmesriike, kus ilma ühtekuuluvusfondita ei oleks üldse võimalikud siseriiklikud investeeringud ja ilma selliste investeeringuteta ei saa rääkidagi majanduskasvust välja tulemisest, ega ühtekuuluvusfond ei ole aga ainult ähm, vaestele riikidele mõeldud, vaid ka suurtele liikmesriikidele, kes oma teadmisi ja teenuseid pakuvad ähm, viisteist äh, liikmesriiki võtsid Bratislavas äh, viieteistkümnendal septembril äh, ühtekuuluvuspoliitika sõpradena vastu deklaratsiooni, kus nad ütlevad, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline poliitiline instrument meie riikides ja kui selle piir, selle valdkonna vahendeid vahend, vähendatakse, siis me ei saavuta neid eesmärke, mille Ülemkogu oma hiljutistes järeldustes vastu on võtnud ega ei suuda ta saavutada me ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke Bratislava kohtumisel osalenud äh, ütlesid, et ei ole paindlikkusruumi Ühtekuuluvusfondi vahenditega ja loodetavasti sellega arvestatakse. suur tänu ja proua sa-, proua Masekovitš saab järgmisena sõna. Äh, suur tänu, proua president. järgmise aast-, järgmise eelarveperioodi finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend sõltub kiiretest otsustest. miks? sellepärast, et me elame praegu kriisi kontekstis ja, ja mõtleme pidevalt sellele, kuhu peaks oma väheseid vahendeid investeerima see finantsraamistik vastab just nendele küsimustele, nendele kõhklustele. mõistma peaksime paremini aga ka seda, et Euroopa on regioonide arendamisel olnud äh, Ehm, ennenägematu tähtsusega, nagu ka linnade arendamisesse, see on oluline ühtekuuluvusest ja seda positiivsust tuleb kindlasti säilitada. suur tänu, härra Panki! aitäh! lugupeetud nõukogu ja komisjoni esindajad, mina tahaksin rääkida Äh, spordi tähtsusest ja sellest, et järgmises MFR-is oleks tõepoolest oluline, kui me suudaksime seal ette näha senisest suuremaid äh, määral vahendeid spordi edendamisele. spordil on väga tähtis roll, eeskätt siis, kui e, hoida inimesi töövõimelisena on äh, eriti siis, kui me räägime ühiskonna tervisest kui me räägime aga eelarve olukorrast, siis vastusena kolleegi sõnavõtule eh, tahaksin öelda, et me peaksime olema eh, objektiivsed, me peaksime rääkima asjadest nende õige nimedega, me peaksime eh, saama läbi rääkida nii nõukogu kui komisjoniga sellest, mida tegelikult Ungari vajab. kuid vaatamata sellele, on nii, et keegi ei soovi meie olukorraga arvestada ja meie vastu menetlust ei peatata. aitäh. arutelu näitab, et Euroopa Parlamendi en saadikute enamik toetab eelarvet, mis vastaks Euroopa Liidu eesmärkidele. me kõik teame, et väljas on kriis, me teame, et on vaja raha kokku hoida. aga kui öö, me ei saa ometi lähtuda ainult sellest, et iga hinna eest võita valijate poolehoid, et toetada öö, kunstlikku eelarvet lihtsalt selle nimel, siis öö, sellest ei tule küll head nahka, see viib lihtsalt selleni, et me ei suuda saavutada enda ette püstitatud eesmärke ja me satume eelarveraskustesse. seepärast teeksin ettepaneku, et teie, härra volinik, vaataksite seda eelarvet ikkagi nagu sisuliselt. härra Mikolašik viimasena vaba mikrofoni voorus, palun. suur tänu, proua president mitmeaastane finantsraamistik peab peegeldama Euroopa Liidu poliitilisi ambitsioone, nii nagu need on kirjas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ning eelarve peab vastama ka Euroopa kodanike ootustele. eelarve peaks olema hästi argumenteeritud ning kasvumeelne, selleks, et jätta maha ja selja taha see majanduskriis nii kiiresti kui võimalik ja et Euroopa Liit teeniks oma majanduse ja kodanike huve ja taastaks positsioonid äh, rahvusvahelistel turgudel. ja sellepärast äh, loomulikult äh, peab kuskilt leidma vahendeid, sest kõik need eesmärgid eeldavad vahendeid. ja neid vahendeid ei tuleks hakata praegu kärpima, vastupidi, ühtekuuluvuspoliitikat peaks hoopis rohkem rahastama, sest et ometigi peaksime ju lisandväärtusele keskenduma ja äh, soovin äh, parimat volinikule. sellega on nüüd lõppenud vaba mikrofoni voor ja annaksin sõna härra volinik Levandovskile. austatud proua president, kallid kolleegid, äh, suur tänu kõikide nende märkuste eest, aga mitte ühtegi mitmeaastast finantsraamistikku ei võeta äh, vastu ilma arvestamata Euroopa Parlamenti ja seega teie hääl ja hääletustulemus siin kojas on väga olulised. ja me peame mõistma samas ka praegu äh, väga keerulisi aegu Euroopas aga see, et parlamendita mitte ühtegi finantsraamistikku vastu ei võeta, näitab ka seda, kui olulised on meie vahel institutsionaal, meie jaoks institutsioonide vahelised suhted ja äh, see on oluline ka rahvusparlamentidele, ei maksustata ilma esindatuseta ja seda ma ütleksin härra Hartongile, kes nagu ikka te, teeb, laulab kriitilist laulu ja siis lahkub kojast. Äh, see ei ole osa äh, sellest süsteemist, millest te siin räägite, mida mina raudse eesriide tagant imetlesin aastaid mitmeaastane finantsraamistik peab arvesse võtma realistliku töökohtade ja majanduskasvu programmid Euroopa jaoks. on suur vahe, kas tegemist on lihtsalt poliitiliste sõnadega või agendaga, millel on taga ka vahendid. Euroopa eelarve eh, tähendab seda, et me tahame, et Euroopas oleks investeeringud aastate peale ette näha, eh, ilma et eh, ja mis puudutab äh, eelarve rolli, siis siin loomulikult on omakorda parlamendil väga suur roll mängida. jah ähm,. me ei saa ühtekuuluvuspoliitikas kasutada niinimetatud Berliini metodoloogiat ja kahjuks jah, äh, Äh, viimased arvud võib-olla ei ole kõige paremad arvud, aga need on ainsad, mille põhjal me saame ähm, toetada neid selliseid riike nagu näiteks Ungari, kellel on viimastel aastatel olnud suuri raskusi, mis puudutavad nüüd omavahendeid, siis teie selge sõnum on olnud, äh, et eelarve peab jääma ühtseks, meie näeme ühtsuse all aga ka seda, et ei võetaks vastu teiste eelarvet Euroopa Liidu jaoks, see peab olema ühtsus, mis, kus kulud ja tulud omavahel täiendavad teineteist. ja praegu loo-, laual olev ettepanek, mida Euroopa Parlament on toetanud, on õiglane, läbipaistev ja lihtne. see vastab kõigile neile, kes tahavad lihtsat, läbipaistvat ja õiglast eh, omavahendite süsteemi seega, kui me tõesti sissetulekute osas suudame tõelise reformi äh, läbi suruda, siis me peaksime vist veel ühe Nobeli äh, preemia saama. seda on, äh, lihtsust on meilt nõudnud kõik liikmesriigid. Euroopa Parlamendil on väga oluline roll mängida kulude osas, meie praegune ettepanek on väga tagasihoidlik. võrreldes siseriiklike parlamentidega ei ole see õiglane mitte ükski liikmesriik ei ole pidanud äh, sellist laienemist välja kandma geograafiliselt. meid äh, saab äh, järgmise eelarveperioodi ajal olema kakskümmend kaheksa, mitte enam kakskümmend seitse. meie pädevused on suurenenud, kohustused on suurenenud Euroopa tasandil ja seega ma ei ole nõus nende võrdlustega, mis siin on tehtud jah, meie eelarve väheneb tõesti vähem kui mõnede liikmesriikide eelarved praegu, aga siiski ma tahaksin öelda, et Ühendkuningriikide pa-, panus Euroopa Liidu eelarvesse äh, võrdub äh, sellega, mida nad äh, kulutavad oma tuletõrjeteenuste rahastamiseks ja, ja muuseas nende sissemaksed Euroopa eelarves on väiksemad kui nende investeeringud nende vanglasüsteemi ja nende võlad lähevad neile ka kallimaks maksma kui Euroopa Liit ja mina arvan, et see ei ole õiglane Euroopa Liidu suhtes. aitäh, härra Levanovski, sõna on äh, härra Mavrojanisel. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest ma mõistan väga hästi et osa teist ja see on reformism, ei toeta sellist lähenemist, mis vähendaks mitmeaastase finantsraamistiku üldist mahtu. samas aga mõistan ja tunnustan teie avameelsust selles küsimuses. Te teate väga hästi, et liikmesriikide vahel esineb samuti arvamuste lahknevus selles, selles küsimuses ja ma loodan, et ka teie omalt poolt mõistate, et on mõlemal poolel tugevaid äh, argumente ja erinevaid lähenemisi sellele, milline on parim viis meie eesmärkide saavutamiseks. ma tahaksin teile aga üle kinnitada, et me teeme kõvasti tööd nii tulude poole kallal ja üsna pea äh, tutvustame detailsemalt meie lähenemist. mõned olulised institutsionaalsed küsimused mis seostuvad Euroopa Liidu eelarvega äh, äh, pärast eelmisel nädalal toimunud ülemkogu tõstatati nii president Lamassouri kui ka teiste lugupeetud sõnavõtjate poolt. ja ma äh, loobun nende kommenteerimist, kui te lubate, kuna täna hommikul on meil hiljem võimalik äh, seda otse arutada ülemkogu presidendi Herman Van Rompuyga ja äh, lühikommentaar proua Ann Jenseni sõnavõtu kohta. kogu lugu läbi, lugupidamisega tema vastu ma leian, et meie dokumendis ei avaldanud ei toetust just rituurile ega ka mitte otsemaksetele kui pühale lehmale. me tõstatasime küsimusi, aspekte, mis vajavad kaalumist kuid võib-olla ma ei saanud äh, täielikult aru teie poolt öeldust. finantstehingu maksust rääkides me teame, et seda ei õnnestunud sisse viia kahekümne seitsme liikmesriigi tasemel. nüüd me arendame edasi tõhustatud koostööd ja eesistuja äh, on võtnud endale kohustuse sellega edasi liikuda, kuid me peame olema samuti teadlikud selles, et tõhustatud koostöö ei piirdu ainult omavahendite teemaga eh, ega riiklike omavahendite ega eh, finantstehingu maksukogu omavahendiga. seega praegune eh, mina, mitmeste finantsraamistikuga seotud arutelu on suunatud sellele, et leida seos liikmesriikides laekunud tulude vahel nendes liikmetega, mis osalevad õhustatud koostööd ja seos omavahenditega, mis omakorda aitab vähendada nende RKT põhist osamakset. kuid me peame olema teadlikud ka sellest, et esineb nii juriidilisi kui poliitilisi tõkkeid mõningates liikmesriikides, mis muidu oleksid huvitatud osalemast finantstehingu maksu korras ja tõhustatud koostöös. ja samuti tahaksin rõhutada, ja üle kinnitada nendele äh, parlamendiliikmetele, kes võtsid sõna selles küsimuses, et keskendumine vähem arenenud piirkondadele on üks vähestest küsimusi, mis ei ole kaasa toonud vastuväiteid arutelu käigus kui me ütleme, et äh, mitmeaasta finantsraamistiku Äh, mahte tuleb paratamatult vähendada ja seda kõikide rubriikide ja alarubriikide osas, siis see ei ole mitte meie soovunelm. me püüame ausalt lähtudes äh, geograafilistest aspektidest äh, esitada praegust olukorda. sama kehtib ka personaliküsimuste kohta ja selle küsimuse tõstab proua Rotenberg. Rot-, Berend, me peame leidma ka selles küsimuses õige tasakaalu. lubage veel kord rõhutada asjaolu. nõukogu ei ole veel mitme aasta finantsraamistiku osas otsust langetanud, arutelud jätkuvad pragmaatiliselt ja kõik liikmesriigid on pühendunud sellele, et jõuda õigeaegselt kompromissini. loomulikult me kõik lähtume oma tööst sellest põhimõttest, et mitte milleski ei ole kokku lepitud, kuni kõiges ei ole kokku lepitud. me analüüsime väga põhjalikult äh, ka teie vahearuannet nii mitmeaastase finantsraamistiku kohta kui ka äh, käibemaksupõhise omavahendite kohta me kuulasime tähelepanelikult täna hommikul avaldatud seisukohti ja ma kinnitan teile, et äh, ma teavitan nendest ka oma kolleege nõukogus. <laughs> institutsioonide töö vaheline osmoos äh, on e, e, Küprose eesistumisperioodi võtmesõnaks. suur tänu, härra president! aitäh, härra Mavrojanis! ja lõpetuseks A kaheks minutiks raportöörid. alustame tähestikulises järjekorras, härra Pööge, palun. härra president, kallid kolleegid, tahaksin tänada tänase arutelu sõnavõttude eest, mis suurel määral langevad kokku meie vahearuandega ma loodan, et te väljendate seda oma suhtumist ka tänasel hääletusel tänan kõiki neid, kes töötasid eh, minuga koos selle teksti kallal ja tahaksin rõhutada, et eh, koostöö kolleeg Kalfiniga eh, <clears throat> läbirääkimiste rühmaga oli väga edukas ja mul on väga hea meel, et mul õnnestus kõikide nende inimestega koostööd teha. ma usun, et me ühiselt suudame nii mõndagi saavutada. kui me räägime kui me räägime eh, eesistujariigi kõrgetest ambitsioonidest ja eh, uuest läbirääkimiste paketist, siis ma tahaksin rõhutada, et eh, alates tänasest kuni kahekümne teise novembrini oleme valmis läbi rääkima kõikides min-, mitmeaastast finantsraamistikku puudutavates küsimustes selleks, et saavutada vähegi arvestatav kompromiss tahaksime kasutada seda selleks, et seda arutelu selleks, et kahekümne teise ja kahekümne kolmanda novembri erakorralisel ülemkogul saaks meie seisukohtadega arvestada. leppe sõlmimine nõukoguga on poliitiline kokkulepe, mis peab tagama edu seda enam, et äh, parlamendil on volitused kaasa rääkida ja saades oma saadikute äh, toetuse, on meie mandaat seda tugevam. aitäh, härra Pööge, annan sõna kolleeg Kalfinile Uh, to... suur tänu, president, ma tahaksin tänada kõiki kolleege tänase arutelu eest ja ma arvan, et parlament eh, ja aruteluga loodetavasti hääletusega, mis toimub hiljem, annab väga selge signaali nõukogule. ja ma soovin ja ma olen kindel, et eesistuja edastab selle sõnumi ka nõukogule. me peame Äh, sellest arutelust esile tõstma kolme olulist küsimust. eelarve peab olema piisav oma mahult, seega igasugune eelarve mahu vähendamine on raskesti vastuvõetav ja me oleme korduvalt maininud, et me ei nõustu äh, eelarve kärpimisega. eelarve peab olema sihtotstarbeline, me oleme valmis arutama kõiki mõtteid, äh, mis aitavad paremini e-, eelarverahasid kasutada ja me tahame, et rahasid kulutatakse just nendel eesmärkidel, mida äh, Euroopa Liidu eelarvelt oodatakse. see eelarve peab aitama liikmesriikidel täitma neid ülesandeid, mida nad ei saa täita oma siseriiklike eelarvete abil. see on lisavahend äh, töökohtade loomiseks, majanduskasvu edendamiseks liikmesriikidel, sest see on kõikide maksumaksjate huvides. seega nimetatud sõnumid ja ma loodan, et nad jõuavad ka nõukogu liikmeteni, ja et äh, neid ka mõistetakse, enne kui nõukogu langetab oma otsuse. ja lõpuks, me loomulikult äh, nõuame võimalust läbi rääkida kõikide nende vahendite üle, mis sisalduvad õiguslikus, mis sisaldavad õiguslikku alust. mida iganes nõukogu otsustab, tuleb seda aspekti arvestada, kuid meie ei loobu oma läbirääkimiste õigusest õigusliku aluse üle ja lõpuks paar sõna ka omavahendite kohta. mul on väga hea meel, mida ütles härra Levadovski, et komisjon algatab finantstehingu maksu puhul tõustatud koostöömenetluse, kuid eh, finantstehingute maks peaks olema omavahendite allikaks ja see peaks kaasa aitama liikmesriikidel oma RKT põhise siis osamaksete vähendamisel. me soovime stabiilset Euroopa Liidu eluarvet ja me võitleme selle eest. suur aitäh, härra Kalfin ja lõpetuseks on sõna eelarvekomisjoni esimehele, härra Lamasuril. suur tänu, härra president mida raskemad on läbirääkimised, mida rohkem on läbirääkijaid laua taga, seda suuremad on pinged äh, ja seda rohkem loobutakse sellest, mida on juba saavutatud. üks asi on aga see, milles me oleme kõik kindlad, nimelt äh, just nimelt need eelmised kokkulepped tuleb jätkata, mitte keegi ei võida, mitte keegi ei kaota, kõik jäävad äh, oma piruka juurde ja kõik üritavad siis äh, äh kuidagi mainet säilitada, aga tegelikult me tegime eelmistel läbirääkimistel täpselt samamoodi, vaatamata Raimar Pöögi ja teiste jõupingutustele. täna isegi Küprose eesistuja äh, esitab dokumenti eel-, eelarvevahendite puhul. see vä-, võrdub sellega, mida tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal esitati ülemkogul, kuuekümne neljandal aastal vabandust, kaheksakümne neljandal aastal Euroopa Liitu, siis veel ei olnudki Poolat ja Portugali ja Kreekat näiteks ei olnud sees ühtse val-, valuuta ideed isegi kuskil mujal ei räägitud kui ainult tarkade meeste klubides. vahepeal on muutunud äh, sajand, vahepeal on muutunud maailm, vahepeal on muutunud Euroopa. neli aluslepingut üksteise järel on suurendanud Euroopa Liidu pädevusi, kolmekordistunud on liikmesriikide arv, kõik on muutunud, välja arvatud äh, eelarveraamistik. meie ees on ajalooline vastutus meie põlvkond riigi- ja valitsusjuhte, ministreid, Euroopa saadikuid võtavad iseendalt au, kui kahe tuhande kaheksakümnendal, kahe tuhande kahekümnendal aastal on Euroopas ikka veel selline eelarve, mis ei vasta sugugi kaasaja vajadustele, vaid vajadustele, mis olid meie ees kolmkümmend aastat tagasi, suur tänu! suur tänu, härra Lammatu, sellega nüüd um suur aitäh, päevakorra esimene punkt, ühisarutelu on lõppenud, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde